liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke. lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me peaksime alustama, siin ei ole küll istekohad kõik täidetud, aga ma loodan, et ennelõuna jooksul see siin veel muutub. ma tervitan kõiki südamest siin täna hommikul ja mul on väga hea meel tervitada teid meie äh, parlamentidevahelise komisjoni istungi äh, täiskogul, mis puudutab Euroopa kultuuripärandit. Äh, eile toimusid äh, kolm mm, paralleelset tööpaneelistungit väga, need olid väga edukad temaatiliselt, tuleme nende juurde täna tagasi, kui eilsete paneelide juhatajad, minu kolleeg Silvia Costa, Mircea Diakonu ja Sabine Verhaien äh, annavad meile lühikese ülevaate toimunud aruteludest, et me kõik saaksime ülevaate sellest, mis arutusel oli teistes paneeldiskussioonides. aga kõigepealt on mul hea meel selle üle, et täna erinevalt eilsest, kus ainult ühel paneelil oli täistõlge, on meil täna täistõlge kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse mul on hea meel ka selle üle, et tänane üritus toimub Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani eh, egiidi all ja see rõhutab seda suurt tähtsust, mida Euroopa Parlament omistab mitte ainult Euroopa kultuuripärandi aastale, vaid ka mõttevahetusele liikmesriikide parlamentidega, ehkki president Tajani kahjuks pidi äh, Äh, teiste oluliste kohustuste pärast oma osalemisest loobuma ja vabandab selle pärast. Äh, sada aastat äh, mööd-, on möödunud Esimese maailmasõja lõpust, me oleme seda nüüd meenutanud ja see tuletab meile meelde, kui mitmekesine on Euroopa kultuuripärand, aga ka kui vastuoluline see on ja et millised väljakutsed sellega seonduvad. ja lähtuvalt sellest tahaksingi paar sõna öelda tänase ürituse kohta. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, armsad külalised, Euroopa ees seisavad suured väljakutsed, võib-olla äh, suurimad, äh, millega meie manner viimastel aastakümnetel on äh, silmitsi seisnud. majanduslik ebakindlus eelkõige muutuvate rahvusvaheliste kaubandussuhete tõttu tugevat, suurte konfliktide ja üleilmsete jõuvahekordade muutmise tõttu muutunud üleilmne keskkond, jätkuvad rändeliikumised ja sellega seondunud, seonduvad äh, lõimimispingutused ja, e-, ja lõpetuseks tegelemine Euroopa projekti praeguse ja eelkõige homse olukorraga, mis on domineeriv praeguses Euroopa aruteludes. ja võttes arvesse neid väljakutseid, võib äh, tunduda, et äh, kultuur ei ole poliitiliselt prioriteet ega ole ka keskne instrument nende väljakutsetega välja, toimetulekus, aga mina väid-, väidaks, et äh, kultuur on äh, kõige sihipärasem ja kõige laiemalt mõjuv vahend, kuidas leida korralikke lahendusi neile küsimustele, mis puudutavad Euroopa tulevikku ja ne-, seda, sellele suurele kriisile, milles Mannar on, mis tundub olevat sügav identiteedikriis ja mul on kolm küsimust, et seda illustreerida, et kes me oleme, kuhu, kust me tuleme ja kuhu me tahame minna. Need põhimõttelised küsimused olid muuhulgas äh, ajendiks äh, Euroopa äh, kultuuripärandi aastale, mis pärast esialgseid raskusi äh, mm, Euroopa Parlamendi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni jõupingutuste tulemusena, mida toetasid ka paljud äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid, äh, alguse sai ja ja mitte ainult äh, nime poolest ei ole kultuuripärandi aasta Euroopa aasta, vaid ka ambitsioonid on sellised, et see omadussõna on õigustatud. ja nüüd hakkab see aasta lõppema, aga Äh, kultuur on äh, just nimelt see ühendav äh, ahel, mis ühendab Euroopa tsivilisatsiooni ja, mm, ja sellepärast on väga oluline rõhutada kultuuripärandit. ja see ei puuduta mitte ainult ajalist perspektiivi, seetõttu on meie moto väga õigesti valitud, et our heritage where the past meets the future. meie tänane üritus, kus me nii poliitikute kui kodanikena räägime kultuuripärandi erinevatest aspektidest ja potentsiaalist, sest meie kultuuripärand peab ka pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat äh, olema Euroopa poliitika raamistikus äh, keskse tähtsusega. mitte ainult seetõttu, et on osutunud illusoorseks, et äh, ainult majandusele tuginev Euroopa projekt oleks piisavalt siduva jõuga selleks, et kõigis kriisides oleks võimalik tagada, et kodanikud pikas perspektiivis identifitseeriksid end Euroopaga nagu juba varem on öeldud, eelmisel, eelmise aasta detsembris Milanos kultuuripärandi aasta avamisel või siin Euroopa Parlamendis, kus toimus äh, kõrgetasemeline konverents äh, Kultuuripärand Euroopas, kus osalesid ka president Tajani ja Juncker äh, selle aasta juunis, ei taha ma olla naiivne kultuurioptimist, nagu lahendaks optimism kõik äh, Äh, äh, nagu lahendaks kultuur kõik probleemid Euroopas või maailmas ähm, nagu kõigi inimlike asjadega on ka kultuur ambivalentne, see võib olla äh, positiivsete või negatiivsete energiate vallandaja, olla inimeste lõimija või ka inimeste eraldaja, võib, äh, võib äh, piir maha lõhkuda või neid alles, tekkida lasta see tekib, sel, viimasega on tegemist siis, kui kultuuri kasutatakse šovinismi tõrjumise või laimamise ehm, meha-, mehhanismina. kultuur eristab meid, aga ka ühendab, ühendab meie minevikku tulevikuga. seega, see on kultuuri eest võitlemine positiivses mõttes ja Äh, kultuurituse vastavane võitlus, mida juba sada aastat tagasi nõudis äh, Austria kirjanik Karl Kraus Äh, see võitlus on ka täna äh, hädavajalik, aga alati tuleb olla seejuures äh, ärgas. kultuuripärand tähendab pidevaid jõupingutusi, et seda pärandit inimestele meenutada, seda hoida ja ka tuleviku jaoks alles hoida. nagu juba Goethe Faustis oli, oli öeldud, et mida sa omandad oma isadelt omanda see selleks, et seda vallata mul on äh, täielik äh, usaldus selle suhtes, et, äh, et et see ärgas vaim on omane teile ja ja loodetavasti kasutada seda Euroopa ja kodanike hüvanguks. nüüd jätkame järgmiste kõnedega ja võt-, ja kuna meil on väga palju kõnelejaid, tahaksin et me saaksime õppida siin äh, liikmesriikide koda, äh, kogemustest, et meil oleks viljakas mõttevahetus ja seetõttu lõpetan praegu oma äh, sõnavõtu ja enne, kui annan järgnevatele kõnelejatele sõna, mainiksin ajaraamistikku, mis on väga oluline täna, et väga on vaja kinni pidada kõneajast ja lugupeetud kultuurikomisjoni liikmed teavad, et ma olen väga range, et äh, kui teie kõneaeg hakkab lõppema, siis ma kasutan seda väikest äh, väikest äh, haamrikest, sest see tähendab, et ma olen õiglane järgnevate kõnelejate suhtes, nõuan, et kõik peaksid kinni kõneajast, sest ähm, muidu äh, ei saaks kõik sõna ja pool üks äh, siin me lõpetame oma ürituse, siis on ka tõlgid äh, teeninud ära pausi, nii et nagu öeldud, sõltuvalt kõnelejate arvust äh, jagan ma siis äh, kõneaega ja maksimaalselt saadakse sõna kaheks minutiks, palun arvestage juba praegu sellega. liikmesriikide parlamentide liikmed, kes soovivad sõna, palun täitke ära kirjalik äh, vorm, mis äh, teie laudadel loodetavasti on ja palun märkige ära, et äh, mis paneeli kohta te tahaksite sõna võtta ja pärast algset paneeldiskussiooni ja pärast kolme temaatilise paneeli kokkuvõtmist toimub arutelu ja siis jagan kõneaega vastavalt sellele, kui palju aega meil on ja vastavalt sellele, kui palju on kõneleda soovijaid, aga nüüd on mul kõigepealt eriti hea meel anda sõna Austria eesistujale, keda esindab proua Kornfeind ja pärast teda saab sõna äh, Euroopa Komisjon, keda esindab mm, peadirektor äh, Themis Kristofidu ja palun nüüd, et äh, võtaksite sõna, proua Kornfait. tere tulemast Euroopa Parlamenti. aitäh, lugupeetud saadikud lugupeetud äh, nii Euroopa Parlamendi kui liikmesriikide parlamentide saadikud. ma tänan väga võimaluse eest tutvustada teile Austria eesistumise aja äh, Äh, olulisi teemasid seoses Euroopa kultuuripärandi aastaga. Euroopa kultuuripärandi aasta kaks tuhat kaheksateist on Euroop-, on Austria eesistumise aja üks olulisemaid raskuspunkte, aga me teame loomulikult, äh, kui suured teened on Euroopa Parlamendil nii otsuse langetamisel olnud kui ka oluliste algatuste rakendamisel. see suur pühendumus on midagi, mida nõukogu väga hindab ja väärtustab. Euroopa kultuuripärand ei ole ei, midagi omaette asetsevat, vaid tegemist on olulise sotsiaalse ja majandusliku ressursiga, mis nüüd on rambivalgusesse äh, tõstetud. see on äh, meie, oluline meie tuleviku loominguliseks kujundamiseks, see parandab inimeste elukvaliteeti, suurendab sotsiaalset sidusust terve rida projekte ja üritusi kogu Euroopas meenutab meile just nimelt neid funktsioone ja äh, võimaldab meil äh, seda kõike hinnata. see teadvuse loomine Euroopa kultuuripärandist äh, ähm, muutub seetõttu olulisemaks ja, ja veelgi olulisem on lisaks traditsioonilisele ajaloolisele mõistmisele äh, on ähm, tegemist ka moodsama lähenemisega. Äh, soovitakse jõuda võimalikult paljude kodanikeni, aga eelkõige juhitakse noorte inimeste tähelepanu sellele teemale ja kaasatakse aktiivselt ka neid. Austrias on oma äh, portaal, kus ähm, on aktuaalne ülevaade läbi viidud ja plaanitud üritustest ja seal on ka äh, projektiplatvorm nende projektide jaoks, mida läbi viiakse, aga ka algatuste jaoks, mida, millele saab konkureerida. praegu äh, on äh, umbes kuussada kaheksakümmend kuus projekti ning Austria eesistumise ajal äh, to toimusid ka konverentsid, tooksin ühe näite. Euroopa arhitektuuripoliitika konverents High Quality Building for, for Everyone, ehituskultuur eh,, Mm, Euroopas, äh, mis toimus äh, kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnendast viieteistkümnenda äh, septembrini, see konverents tegeles küsimusega, et kuidas kõrge kvaliteediga ehituskultuuri ka võiks viia kõigi inimesteni ning milliseid samme oleks vaja Euroopa ja liikmesriigi tasandil teha selleks, et kvalita-, kvaliteetset ehitamist edasi arendada. aga tahaksin äh, ka rääkida ühest väga olulisest üritusest Viinis Vi. Euroopa kultuuripärandi aasta lõpukonverents äh, seitsmenda, kuuendal, seitsmendal detsembril. eeldatavasti toimub see konverents kahes osas, kuuendal detsembril toimub avalikkusele äh, ligipääsetav osa, kus juhitakse tähelepanu Euroopa projektidele see toimub äh, avalikus ruumis Viini kesklinnas ja ootame viit kuni kuut tuhandet isikut osalema ja teisel konverentsipäeval toimuvad arutelud ja mm, kõned, äh, töörühmad ja antakse üle ka Euroopa e-twinning äh, auhind kultuuripärandiga seoses riiklike kultuuri, kooliprojektide äh, Äh, riiklikele kultuuriprojektidele ning mul on väga hea meel, proua e-, eesistuja, esimees, et teie avaldate, avate selle ürituse koos volinik Navratšitsi ja meie kultuuriministriga. ja me ootame ka volinik Navratšit konkreetselt äh, uue kultuuripärandi tegevuskava esitlemist äh, sellel üritusel ja eelkõige on äh, juttu seal kultuuripärandi aasta jätkusuutlikkusest nagu jätkusuutlikust turismist või osalemisest kultuuripärandi üritustel või ähm, kultuuripärandi säilitamisest. erilist tähelepanu tuleks pöörata parimate tavade projektidele ja noorte kaasamisele. meie jaoks on oluline, et kultuuripärandi aasta eesmärgid läheksid kaugemale vastavast teema-aastast ja meie jaoks oli väga oluline, et toimuks ka jätkuüritus Euroopa Liidu kultuuripärandi aasta kaks tuhat kaheksateist kohta ja et me võimalikult palju meetmeid kokku suudaks leppida. eriti just see jätkusuutlikkus äh, on üheks meie prioriteetideks aastatel kaks tuhat üheksateist kuni kakskümmend tuhat kakskümmend Austria eesistumise ajal oli meil ka oluline ülesanne tulevase kultuuripoliitilise koostöö osas läbirääkimisi pidada ning juulist peale on väga intensiivselt kõnelusi peetud ning töökava kahekümne seitsmendal novembril kultuuriministrite nõukogus võetakse vastu mis seejuures on uus? meie jaoks oli oluline see, et me keskendusime välja valitud prioriteetidele, konkreetsetele ja kasulikele tulemustele ja äh, edusammude seirele, vajalikule paindlikkusele selleks, et oleks võimalik reageerida muutuvatele oludele ja suuremale äh, kõikide liikmesriikide vastutusele rakendamise eest. lisaks äh, kultuuripärandi tegevuskavale lepiti kokku ka paljudes meetmetes mis peaks tagama teabevahetuse eh, liikmesriikide vahel ja ehm, strateegiliste lähenemiste väljatöötamise, muuhulgas tuleks kas-, kaasata siis eh, ekspertide rühmi, mis puudutavad, eh, kes tegelevad ehituskultuuriga, kliimamuutustega ning äh, Ähm, kultuuripärandi alternatiivse rahastamisega, kvalitatiivsete standarditega, ajalooliste hoonete restaureerimiseks äh, Euroopa Liidu kultuurfondide äh, rahastamisel ja kultuuripärandi äh, partitsipatiivne osalemine Faro konventsiooni alusel ning äh, veel üks oluline aspekt puudutas komisjoni ettepanekut loova Euroopa kohta, mis kolmekümnendal mail kaks tuhat kaheksateist esitati ja alates juunist äh, äh, peetakse läbirääkimisi kultuurikomisjonis, see on samuti üks meie eesistumisaja prioriteetidest. meie eesmärk on seejuures võimalikult suuri edusamme saavutada ja nõukogus äh, esitame selle kohta ka äh, ettekande. me teame, et seda äh, käsitletakse ka paralleelselt Euroopa Parlamendis, aitäh Silvia Kostale pühendunud tegevuse eest ja õnnitleme teid ka raporti esitamise puhul oktoobri lõpus. kultuuripärandi edendamine on Euroopa Liidu programmide väga oluliseks äh, raskuspunktiks ja Euroopa Liidu vahenditest tuleks rahastada paljusid äh, piiriüleseid kultuuripärandi projekte, eriti mõeldes kahe tuhande kaheksateistkümnendale äh, aastale ja praegu on väga oluline, et keskendutakse ühistele Euroopa väärtustele ja mm, konkureerimistähtaeg on siis detsembri keskel. aga äh, see ei tähenda, see kultuuripärand ei tähenda, et me kaotaks silmist uued tehnoloogiad, vastupidi, kaheksandal novembril toimus Viinis äh, oluline küsimus Challenging the content ähm, digitaalmajanduse kohta umbes kolm tuhat eksperti meedia ja kultuurivaldkonnast ähm, külastasid kahepäevast konverentsi ja arutelud puudutasid äh, Euroopa meedia- ja sisusektori olulisi väljakutseid digitaalses majanduses ja arutelu keskmes oli, et kuidas kodused ja Euroopa tootjad ja sisupakkujad, eriti filmi ja äh, ringhäälingu ja trüki ja ajakirjanduses saaksid rahastusest äh, kõige paremini kasu ja kuidas nad saaksid äh, olla konkurentsivõimelised ja nähtavad. digitaalmajandus äh, oma andmete ja teenustega annab teatavasti uusi võimalusi sisu levitamiseks. oluline aga on, et me seda suurt majanduslikku ja potentsiaali oskaksime kasutada. samal ajal on väga palju vaja arutada küsimusi, mis puudutavad läbipaistvust, desinformatsiooni, meediapluralismi ja kultuurilist mitmekesisust, aga ka õiglast maksustamist ja kultuuri ja meedialoojate mm, töö tasustamist. see konverents näitas, et võttes arvesse dramaatilisi muutusi info- ja meediamaastikul, on äh, järjest olulisemad uued koostöövormid, arutati seetõttu uusi konkurentsistrateegiaid, aga ka tõkkeid. paljulubavad äh, lähenemised puudutavad äh, Euroopa avalik-õiguslike meediate koostööd ja liite eraringhäälingutega ja ka ühiseid marketingi või sisuplatvorme ning arutelud näitasid ka, et on kasvav konsensus selles osas, et meil on vaja kõigile võrdseid tingimusi. ilmselge on see, et vä-, Euroopa välised platvormid tegutsevad Euroopas ja nad peavad pidama kinni meie põhiväärtustest ja mainiti ka õigusriikluse küsimust online-platvormide puhul ja et nad äh, tuleks äh, rikkumiste puhul vastutusele võtta. ja lühike ülevaade sellest, et äh, konkreetsete kultuuri- ja kunstiürituste kohta. meil on endiselt kultuuri raamprogramm Brüsselis kus Austria tutvustab ennast moodsa kultuuri ja kunsti riigina ja kutsume teid äh, külla vaatama, et kuidas traditsioonid ja kaasaegne mõtlemine ja kunsti ja tulevikuperspektiivid äh, üksteist täiendavad ja avavad uusi ähm, vaatepunkte. Bazaaris on meil väga oluline, Bazaar on meie jaoks väga oluline partner selle ürituse puhul ma loodan, et ma andsin lühikese ülevaate Austria eesistumisaja tegemistest äh, seoses Euroopa kultuuripärandi aastaga ja aitäh tähelepanu eest! suur tänu, proua suursaadik! nüüd äh, saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja, proua Kristo Viido, palun ka teil on aega maksimaalselt kümneks minutiks ja on hea meel teid siin tervitada. Thank you, chair, dear Petra. aitäh, äh, proua esimees, äh, Liis Petra, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud äh, liikmesriikide parlamentide liikmed, lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel täna teiega siin olla, ma tean, et ähm, paljud teist on võtnud ette väga pika reisi, et siia jõuda ning äh, ma tahaksin teid tänada sellest, et olete selle aja võtnud. tänaste arutelude äh, käigus on võimalik rääkida kolmest teemast, mis on väga tähendusrikkad ja olulised Euroopa kultuuripärandi aasta kontekstis. kultuuriline identiteet, kultuuripärandi säilitamine, restaureerimine, konserveerimine ning kultuuripärand ja haridus nüüd enne, kui alustada neid arutelusid, tahaksin omalt poolt väljendada mõningaid mõtteid nende teemade kohta ja selle kohta, mida oleme selle aasta jooksul saavutanud. Euroopa kultuuripärandi aasta on olnud tõeline edulugu ja me saame kõik olla väga uhked selle üle. üle üheteistkümne tuhande ürituse on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jooksul toimunud meie kultuuripärandi tähistamiseks ja me oleme jõudnud kuue miljoni inimeseni. nii et arvud räägivad selget keelt ilma Euroopa Parlamendi toetuseta ei oleks see Euroopa kultuuripärandi aasta saanud toimuda ning ma tahaksin tänada kõiki siin ruumis selle eest. ja suur tänu ka liikmesriikidele, et olete meie algatusavasüli vastu võtnud, et olete selle viinud ähm, avalikkuse teadvusesse ja rääkinud sellest, mida tähendab olla eurooplane. nüüd volinik Navratšitš räägib hiljem pikemalt ka sellest, et ähm, kõik see on olnud võimalik äh, tänu kõigi Euroopa kodanike väsimatule äh, tööle, kes tegelevad kultuuripärandiga. kultuuriorganisatsioonid, muuseumid, koolid, linnad, piirkonnad üle Euroopa Liidu ja ka Euroopa Liidust väljaspool, kelle esindajad on siin ka täna kohal. suur tänu kõigest, mis olete teinud, et äh, see aasta oleks elav tegevused äh, aasta raames on läbi viidud detsentraliseeritud, me oleme teinud koostöö liikmesriikidega, üheksa partnerriigiga ning äh, ka mitmete kultuuripärandi kultuuriorganisatsioonidega. ma tahaksin tänada sidusrühmade komitee liikmeid nende töö eest, võimaldamaks kõigil inimestel kõigist eluvaldkondadest, äh, kõigis vanuses inimestel tegeleda kultuuripärandi identiteedi küsimustega ja sellega ma jõuan esimese teemani nimelt kultuuri ja identiteedi vahelised seosed, nende uurimine, see on olnud väga oluline osa selle aasta tegevustest. kuidas meie indiviididena väljendame ennast kultuuriliselt, see on meie identiteedi peegeldus, kas pole? muusika, kunst, tants, tants, kirjandus, see defineerib meid inimestena Euroopa kultuuripärandi aasta on andnud meile võimaluse mitte ainult hinnata seda, kes me oleme eurooplastena kahekümne esimesel sajandil, vaid ka analüüsida neid ajaloolisi jõude, mis on loonud traditsioonid meie kontinendil mul on olnud äh, hea meel osaleda paljudel üritustel üle Euroopa, kus inimesed on osalenud selles mõtiskluses. mida me oleme siis ette võtnud, et seda kõike toetada? me oleme kahekordistanud Euroopa pärandipäevade äh, äh, rahastust. see on võimaldanud ähm, tagada ligipääsu tuhandetele äh, paikadele ja üritustele. kakskümmend miljonit inimest on sellel aastal toimunud üritustel osalenud ähm, ja see on väga tähelepanuväärne arv. Need on inimesed, kes on külastanud erinevaid ähm, kultuurimälestiste paikasid ja on sellega äh, tugevdanud seost äh, oma piirkonnaga. Portugalil näiteks äh, oli rõhk inimväärikusel kultuuripärandi mm, päevadel ja näiteks Bulgaarias ja ähm, kahekordistus külastajate arv võrreldes eelmise aastaga. Mm, äh, Rootsis toimus kakssada viiskümmend üritust kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. see mõttevahetus piirkondade vahel aitab kaasa avatuse loomisele äh, ning äh, see on just see, mida me soovime ka saavutada pärandipäevadega aga äh, pärandi, kultuuripärandipäevade näol oli küll tegemist ühe kõrgpunkti, kuid me ei tohiks unustada ka kõiki neid paljusid teisi üritusi, mis äh, on toimunud selle aasta jooksul. kogukonnad äh, on leidnud võimaluse osaleda kultuuripärandi tähistamisel ja uurida omaenda identiteeti ma tahaksin siinkohal tuua välja Euroopa Nostra tegevuse, mis aitas mobiliseerida kõiki, kes tegelevad Euroopa kultuuripärandiga. ma tean, et Svenska räägib sellest meile hiljem ka põhjalikumalt. kui rääkida kultuuri ja identiteedi seostest, siis on loomulikult äärmiselt oluline ka säilitada, konserveerida ja restaureerida äh, kultuuripärandit äh, kui üht meie olulist äh, ressurssi. Äh, Susanne nagu Kool, kes on äh, Euroopa Konservaatorite Restauraatorite äh, Assotsiatsiooni liige, räägib hiljem ka põhjalikumalt sellest ning kolmekümnendal oktoobril toimunud üritusest, mis tegeles selle teemaga nüüd kultuuripärand on niivõrd oluline osa meie identiteedist, me peame kõik püüdlema selle poole, et seda säilitada ja seejuures on äärmiselt oluline äh, anda järgmistele põlvedele edasi vastavad teadmised ja oskused pärandi konserveerimise ja restaureerimise kohta. see on väga oluline osa meie kultuuriloost ning aitab säilitada selle terviklust sellepärast on see ka olnud üheks raskuspunktiks selle aasta jooksul. näiteks äh, üks ekspertrühm, mis, mis loodi riiklike Äh, mälestiste äh, komitee poolt äh, valmistas siis ette kvaliteedistandardid kultuuripärandi jaoks. õige pea Veneetsias siis eksperdirühm tutvustab neid standardeid. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal siis Euroopa Komisjon ava-, avaliku konsultatsiooni selle üle, et äh, saaks arutada Euroopa rahastuse suunamist äh, neile eesmärkidele. väga oluline on kultuuripärandi säilitamisel ka koostöö kogukondadega üks selline algatus on kahe tuhande kaheksateistkümnendal loodud kultuuripärandi mm, te teekond mis on loodud koostöös liikmesriikidega. sellega tuuakse välja erinevaid algatusüritusi, mida on Euroopa liikmesriigid, riiklikud kultuuriasutused ähm, ähm, loonud koostöös kohalike kogukondadega, et, et tähistada kultuuripärandit kõigis selle vormides. siinkohal on väga oluline ka äh, Lääne-Balkani integreerimine mm, kooskõlas äh, Lääne-Balkani integratsiooni tegevuskavaga, mida Euroopa Komisjon äh, see aasta esitles. ja lõpetuseks, äh, turism on ka üks viis, kuidas edendada kultuuripärandit ja ka kohalikke majandusi. siinkohal peab aga turism olema kestlik. mõelgem näiteks Veneetsiale, Dubrovnikule mm, lihtsalt näitena, kus elanikud on tulnud tänavatele protesteerida turismi vastu ja kahju vastu, mis on tekkinud ajaloolistele hoonetele ja mälestistele. üks selle aasta algatusi tegeleski just nimelt kestliku turismi edendamisega ning selles kontekstis ma tervitan Barcelona deklaratsiooni paremad kohad elamiseks, paremad kohad külastamiseks. kultuurirühmade sidus või kultuuriturismi sidusrühmade deklaratsioon, mis eh, siis toob välja, et on oluline võtta arvesse eh, nii kohaliku majanduse, kohalike elanike eh, kui ka turismiettevõtete huvisid. ja kõneleja vabandab, et nii kiiresti kõneleb, sest ta kardab Petra haamrit, mis võib hakata siin kolkima. aitäh, Petra, et sa ei ole mind veel katkestanud nüüd ähm, Euroopa looduskaitse all olevate äh, aladega äh, äh, tegelevad, tegelevatel organisatsioonidel on samuti suur võimalus siin anda oma panuse. näiteks Slovakkiast on üks näide ähm, Ungari piiri lähedalt ähm, kus siis ähm, tegeletakse nii kultuuriliste kui looduslike äh, varade kaitsega, samal ajal turismi edendades. Äh, seal säilitatakse koopad, äh, mis seal asuvad ning ka kogu looduskeskkond, mis selle ümber mm, asetseb. väga oluline on selliste looduskaunite kohtade puhul ka kaasata kogukondi ja just nemad peavad otsustama, milline on kestliku turismi tase. paraku on olukord selline, et mm, ka loodusõnnetuste tõttu võivad kultuuripärandi osad saavad tugevalt äh, kahjustada. me peame aga tegema jõupingutusi mm, haavatavate kultuuripärandi paikade taastamiseks. Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist on investeeritud kuuskümmend kuus miljonit eurot projektidesse mis parandavad seda, kuidas me äh, säilitame äh, konserveerime, restaureerime kultuuripärandit. näiteks äh, rahastas komisjon nelja teadus- ja arenguprojekti, mis on mõeldud lahenduste väljatöötamiseks, et parandada just loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud asulate taastamist meie Teadusuuringute Ühiskeskus on olnud juhtrollis tehnoloogiate väljaarendamisel, hindamaks kahju, mis on tekitatud kultuuripärandile ning planeerimaks selle taastamist. teadusuuringute Ühiskeskus on välja töötanud laserskaneerimisseadme, mis võimaldab luua digitaalseid kaarte, kaardistamaks kahjustatud ajaloolisi hooneid, mis aitab leida lahendusi nende restaureerimiseks. ja see on juba kasutusele võetud äh, noh, see äh, ähm, äh, basiilika taastamiseks Itaalias. nüüd kõigel sellel ei oleks aga tähtsust, kui me ei tegeleks ähm, ka teadlikkuse tõstmisega ja noorte inimeste hariduse kultuuripärandi vallas kas me oleme suutnud kaasata noori inimesi, kas me oleme suutnud innustada nende kujutlusvõimet äh, just noorte inimeste puhul, kes on tulevikus kultuuripärandi kaitsjad? me ei tea veel, mis on vastus, kuid äh, ma tean, et on väga oluline liikmesriikidega kohalikul ja piirkondlikul tasemel koostööd teha. me teeme koostööd õpetajatega, et kultuuripärandist räägitakse klassiruumis. me oleme äh, loonud vastava komplekti õpetajatele, õpetamiskomplekti, ka vastava veebilehe ja võimaluse veebis äh, ekspertidega suhelda, kõik selleks, et tõsta teadlikkust kultuuripärandist. samuti on avaldatud raamat, mis selgitab erinevaid kultuuripärandi vorme ning toob näiteid, kuidas saab kultuuripärandi tutvustada äh, klassiruumis. õpilased äh, kõigis vanuserühmades saavad kunstiliselt väljendada ja uurida kultuuripärandi erinevaid aspekte, nad saavad suhelda õpilastega teistest liikmesriikidest küsimustel, mis on Euroopa ja mis teeb meid eurooplasteks Euro. enam kui kuussada õpetajat juba osaleb selles programmis, loodetavasti see jõuab laiema publikuni. see viib loodetavasti ka selleni, et noortel on suurem huvi äh, hakata õppima restaureerimist, osaleda vastutusorganisatsioonides ka Erasmuse programmis on meil vastav part-, partnerlusprogrammid. ja hakkangi juba lõpetama. Volinik Navratšitš räägib ka pikemalt plaanidest ähm, kultuuripärandi osas eelarvest loova Euroopa programmi raames on selleks ette nähtud. Äh, suur tänu teile, sellega lõpetangi, suur tänu Petrale kannatlikkuse eest. suur tänu suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest komisjoni tegevustest ja eelkõige ka sellest, kuidas kasutatakse erinevaid programme kultuuripärandi edendamiseks. suur tänu ähm, suursaadik Kornfandile ülevaate eest Austria eesistuja väga ambitsioonikas tegevuskavas kultuuripärandi osas sel aastal ja ootan juba põnevusega detsembris juunis toimuvat üritust. ning äh, nüüd äh, räägime siis e-, esimesest ähm, paneelist äh, Kultuuri identiteet. eile toimus vastav koosolek, mida mm, Silvia Kosta juhatas ja annaksingi talle nüüd sõna kolmeks minutiks, et ta saaks meile rääkida selle töörühma töö tule-, tulemustest. Eh, suur tänu. Itaalia küljes suur aitäh volinikule selle eest, et ta on meie eesmärkidele nii pühendunud. suur aitäh, aitäh ka proua Kristofiduule. nendele inimestele on käesoleva aasta osutunud ka edukaks. osalesin esimeses paneelis, mis koondas nii Euroopa Parlamendi saadikuid kui ka rahvusparlamentide saadikuid esialgu sellest, kui keeruline on üleüldse Euroopa identiteet. ja me oleme selles osas nõus, et siin ei ole mingit vastuolu kultuurilise mitmekesisuse ning Euroopa identiteedi vahel. loomulikult siin on olulised poliitilised ja majanduslikud aspektid aga kui rääkida identiteedist, siis eelkõige peame rääkima sellest, kui keeruline see on. me peame üheskoos looma oma ühise loo, arvestades kultuurilisi erinevusi nii Euroopa regionaalsel kui ka piirkondlikul eh, tasandil. kuid samal ajal oli Leonardo da Vinci ju nii eh, toskaanalane kui ka euroopalane, eurooplane. nii et me peame üheskoos äh, ehitama üles selle väga keerulise Euroopa ajaloo ühtse mõistmise ja siin on suur roll mängida kooli õppekavadel kohalikul tasandil. kindlasti tuleb ka leida seos mineviku ja tuleviku vahel. käesolev aasta on võimaldanud meil luua tõelise kogukonna, me teame, mis äh, ju näiteks leidis aset Milanos või ka Berliini tippkohtumisel, nii et tegemist on nii-öelda kultuuripärandi äh, kogukonnaga, mis äh, tegutseb vastavalt Faro konventsioonile, mis küll on vaja veel mitmetes riikides ratifitseerida. Euroopat, Euroopa ajaloos on palju konflikte, kuid samal ajal ka pikki rahuperioode kahekümne teisel septembril kõlasid kõik kirikukellad ühel hetkel ning ka see panustas meie ühtsesse identiteeti rahu nimel. nii et ei ole vaja identiteedist rääkida, vaid intellektuaalselt, seda tuleb ka tunda me esitame käesoleval aastal endale mitmeid küsimusi, kuidas kombineerida erinevaid identiteete, mis võivad olla piirkondlikud või regionaalsed, riiklikud või Euroopa tasandil. samal ajal on siin ka näiteks usuline identiteet. nii et kõik see panustab meie Euroopa identiteeti ning siin on nii materiaalsed, mittemateriaalsed kui ka näiteks digitaalsed aspektid, nii et nii keeruline on siis meie Euroopa identiteedi küsimus. Rootsi kolleegid üldsegi tõstatasid küsimuse, et kas identiteet kui selline on õige termin, mida kasutada, sest et pahatihti kasutavad seda natsionalistid selleks, et lõhesid tekitada ühiskonda ja mitte selleks, et inimesi ühendada samas on küll aga filosoofe, kunstnikke äh, ja teisi, kes on ju pikkade, pika aja jooksul seda mõistet ikka ja jälle äh, kasutanud, nii et äh, meil ongi siis nüüd hetk selleks, et järele mõelda, võib-olla panna alus erinevatele projektidele, mõelda nende piiriülesele mõõtmele. ja seda kõike ka seoses Creative Europe algatustega Euroopa Komisjon peab jätkama kultuuripärandi alast äh, valitsemistööd läbivalt läbi kõikide direktoraatide. identiteet on protsess, see on see järeldus, milleni me jõudsime eilsetes aruteludes. sellest räägib kindlasti ka kolleeg hetke pärast kui tähtis on kultuur selleks, et me saaksime seda identiteeti ka jagada, Leedu kolleeg näiteks eile ja Kosovo kolleeg samuti viitasid sellele, et tuleb teha suuremaid jõupingutusi. seda eelkõige kandidaatriikides, kus on olnud minevikus konflikte ning et see ident-, identiteet peab olema eriti tuga-, tugev selleks, et seda kasutada ka katalüsaatorina Euroopa identiteedi äh, loomises. Euroopa kultuuripärandi aasta on lõppkokkuvõttes olnud tegelikult hoopiski liiga lühike, suur aitäh! suur tänu selle ülevaate eest tänasest, eilsest arutelust ja nüüd meie tänased kõnelejad ähm, kultuuriidentiteedi teemal. kõigepealt Tšeska Mihhailovitš Euroopa Nostrast. Äh, kell on aega viis minutit äh, ja ma vihjan äh, õrnalt, et ei pea tingimata kogu aeg ära kasutama. Honorable members lugupeetud Euroopa ja Rahvusparlamentide saadikud, kallid kolleegid ja sõbrad, minu jaoks on suur au ning ka suureks vastutuseks see, et olla tsiviilühiskonna hääl siin tänasel kohtumisel, mis ühendab Euroopa ja Rahvusparlamentide saadikuid selleks, et arutada, kui ähm, oluline on see meie Euroopa kultuuripärandi aasta ning milline on selle aasta pärand omakorda, miks on äh, see aasta nii oluline, mitte ainult sellepärast, et see on ainus äh, selleteemaline aasta Junckeri komisjoni jooksul, vaid et see on ka ainus, mis äh, sai alguse nii-öelda alt üles, mitte selle idee, see ei ole mitte Euroopa Komisjoni idee. nii et sellele panid aluse kultuuripärandi äh, valdkonnas tegelevad isikud ning Euroopa Parlamendi liikmed seda toetasid. nüüd me mälestame seda, et aega, mil lõppes esimene maailmasõda ning ärgem siis unustagem, et Euroopa on eelkõige olnud ka rahuprojekt. me peame meeles pidama, et Euroopa on alati olnud projekt, mis põhineb väärtustel ning liikudes järgmise Euroopa Parlamendi valitse-, valimiste suunas, siis ärgem unustagem, et Euroopa projekt on ka kultuuriprojekt. meil on olnud väga palju raskusi ning isegi ohte ning nüüd on käes aeg, kui me peame muutma seda, kuidas me Euroopast räägime. meil on rikas kultuuripärand, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne ning selle, see kõik ähm, sisaldab meie mälestusi, meie identiteeti. teadlased, kunstnikud äh, ja teised on juba aastasadu nendest teemadest rääkinud, nii et kui me tahame Euroopa, et Euroopa projekt ka läbi läheks, siis me peame tekitama inimestesse tunde, et nad kuuluvad siia Euroopasse. nii et meil peab olema ühine kultuuriline identiteet, nagu Silvia Kosta juht ütles, see on mitmetasandiline, mis mitte ei võistle omavahel, vaid tegelikult rikastavad üksteist ning see kõik lähtub meie kultuuripärandist. ja seega iga mälestusmärk, iga äh, pärand räägib oma lugu ja mitte ainult kohalikul tasandil ning kõik me saame olla uhked oma piirkondlike, regionaalsete ja riiklike identiteetide üle ja samal ajal olla uhked ka selle üle, et me oleme eurooplased ja see ongi meie Euroopa kultuuripärandi aasta peamine sõnum. eile me kohtusime Euroopa ajaloomajas väga sümboolse tähendusega koht ja me jõudsime järeldusele, et me peame suuremat tähtsust omistama erinevale kultuurialasele haridusele. ilma korraliku äh, Euroopa ajaloo õpetamiseta ei sai praegused ega tulevased põlvkonnad aru sellest, milline meie kultuuripärand on ning mida see tähendab laiemas Euroopa kontekstis. nii et ähm, ajaloo õpetamisele peame rohkem rõhuma ja samal ajal mõistma ka vaatenurkade erinevust. nii äh, on noorematel eurooplastel paremad vahendid selleks, et saada vastutustundlikeks Euroopa kodanikeks ning ähm, suuta vastu panna erinevatele populistlikele diskursustele lugupeetud Euroopa ja Rahvusparlamentide saadikud, käesolev Euroopa aasta on andnud meile kuldse võimaluse selleks, et näidata seda, kui oluline on meie pärand meie ühiskonnale, keskkonnale, majandusele ja meie jagatud identiteedile. samas me peame mõistma ka seda, kui suur, suures ohus meie pärand on. tänu sellele aastale oleme me saanud tugevdada olemasolevaid liite ning luua ka uusi. ühtlasi on see olnud pöördepunktiks protsessis, mis kätkeb ennast Euroopa kultuuripärandi süvalaiendamist Euroopa ühiskonnas. loomulikult on veel palju tööd teha tulevastel aastatel ja tahaksin lõpetada, et viitada meie Berliini üleskutsele, mis kiideti heaks eelmise aasta juunikuus esimesel Euroopa kultuuripärandi äh, tippkohtumisel, mida Euroopa Nostra äh, organiseeris koos DNK-ga ehk Saksa pärandikomiteega ning me ütlesime selles üleskutses, et aeg tegutseda on kohe. me tegime üleskutse ambitsioonikale kultuuripärandi Euroopa tegevuskavale ning meil on ka suur rõõm, et meie, meie volinik Navratšit sellest kolme nädala pärast ka räägib. ja nüüd me oleme jõudnud äh, kahe tuhande kaheksateistkümne allkirjani ka teie, proua eesistuja Mircea Diakonu ning Silvia Costa olete selle alla kirjutanud, aga teie palun ka kõik ülejäänud, kirjutage sellele alla, levitage seda oma võrgustike kaudu. nagu ütles minu saksa kolleeg, kes ta ütles, et kaksteist kuud on liiga lühike periood nii olulise teema tarvis meil on jagatud vastutus teie poliitiliste liidrite ning otsustajatega ning teiselt poolt siis meie pärandi äh, valdkonna osalised. meil on vaja kasutada oma kultuuripärandit nii, et see annab meile mõttekama ning sügavama suuna Euroopas, aitäh! suur tänu! suur tänu, Jessica. ja nüüd äh, Margarita Manu, kes on Portugali parlamendi liige. viis minutit, palun. Cumprimento a senhora president, saúdo. suur tänu. lugupeetud komisjoni liikmed, kallid kolleegid, lugupeetud tõlgid, daamid ja härrad Euroopa Liidu üks sümboleid on ühinenud mitmekesisuses. see tähendab, et meid kutsutakse üles töötama koos heaolu ja rahu nimel, ilma et me kunagi unustaksime keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse. meie eesmärgiks on ju see, et ühtsus tulenekski mitmekesisusest. ja nii oleks meil rikkam ja uhkem liit. ärgem unustagem, kui mitmekesised on meie traditsioonid, kui mitmekesised oleme me keeleliselt ja kultuuriliselt. tegemist on justkui sümboolse jõuga keel määrab ära meie ühise ruumi, kus erinevad identiteedid ka oma mõtte leiavad. meil on kakskümmend neli ametlikku keelt ja rohkem kui kuuskümmend piirkondlikku või vähemuse keelt. tegemist on siis ruumiga, kus on ühtsed väärtused, seda Euroopa tähendabki. Euroopa lähtub sellest keelelisest mitmekesisusest. kuid äh, mitmekeelsuse poliitikat äh, tuleb tugevdada veelgi. tuleb toetada keelelist mitmekesisust Euroopas, edendades erinevate keelte õpetamist. me ei ole olemas mingisugust äh, ükskeelsust. ühelt poolt on keel ja teiselt poolt on olemas teadmised erinevad vaatepunktid, erinevad arvamused, erinev nägemus reaalsusest, iga keel kannab ennast, endas kontseptuaalset mitmekesisust. keeleline mitmekesisus ja seega ka teadmiste mitmekesisus kujutavad enda strateegilist rikkust, mis on Euroopas ka tõlkimine kui selline on üks kohalike keelte kaitse, kaitsmise viis. Portugali keelt räägitakse küm-, räägib kümme miljonit portugallast, kuid äh, veelgi rohkem on portugali keel, portugali keele kõnelejaid maailmas, hoopis rohkem lõunapoolkeral. tegemist on kõnelejate poolest kuuendal kohel oleva keelega ning äh, kolmandal kohal oleva äh, keelega, mis puudutab sotsiaalvõrgustikke. nii et äh, Portugal, tänu portugali keelele on Euroopa äh, suurema kohaloluga ka näiteks internetis meil on vaja Euroopas aktiivset keelelise mitmekesisuse kaitsmise poliitikat. teiseks, haridus ja keeleõpe ning selle edendamine. Euroopal on üllas eesmärk, nimelt iga Euroopa kodanik peaks oskama rääkida kahte keelt peale oma emakeele. selleks, et see eesmärk ka saavutatav oleks, peab juba varasest east peale hakkama õpetama lastele kahte võõrkeelt. see võimaldab neil paremini mõista keelelist mitmekesisust ning rikastab nende ähm, sotsiaalset ja kultuurilist pärandit. kaheksakümmend protsenti vähemuskeeltest Euroopa Liidus on ohus ja meil on vaja seega eh, haridussüsteemi, mis lähtuks ka keelelisest mitmekesisusest. Pessoa, kes on üks väljapaistvamaid Portugali luuletajaid, rääkis ka ise näiteks inglise, saksa, hispaania keelt ning ehm, oskas ka kreeka ja ladina keelt. minu kodumaa keel on portugal filosoof Eduardo Lorenzo on öelnud, et keel ei kuulu kellelegi. kuid keeleta pole me mitte keegi. nii et me teeme selle keele enda omaks. Euroopas ei ole võimalik austada kultuuripärandit, kui me ei võta omaks mitut Euroopa keelt. suur tänu! ja vielen, vielen herzlichen Dank, liebe kolleegid. aitäh, lugupeetud kolleegid, ka selle eest, et äh, rõhutasite keele väärtust Euroopa identiteedi jaoks ja me tegeleme just ka komisjoni ettepanekuga, komisjoni teatisega, mille eesmärgiks on siis, äh, et võimalikult äh, varakult hakatakse õppima kahte võõrkeelt ja me kõik toetame seda väga ja loodame, et liikmesriigid ka toetavad seda ja jätkame nüüd äh, järgmise kolleegiga. tegemist on Kamilia Gravilaga Rumeenia saadikute kojast. kus ta on? kas ta on kohal? aitäh, lugupeetud äh, saadikud, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide saadikud. Äh, ma tahaksin äh, siin rääkida mõningatest mõtetest, mis puudutavad kultuuri, haridust, äh, sest äh, meil on lõppemas oluline aasta, see on sümboolne aasta ja me saame sellele Äh, läheneda pedagoogilisest ja filosoofilisest äh, vaatenurgast ja me peame loomulikult alustama mõttega, et äh, kultuur on osa meist, me kuulume teatavasse maailma, teatavasse riiki, meil on teatav ajalugu ja geograafia, me elame teatavate väärtustega ja mul on ka presentatsioon siin, kus on minu mõtted ära toodud, mis rõhutab seda, mida ma öelda tahan, et keel, usk, kunst, äh, äh, vaimsed väärtused on väga paljud asja, äh, asjad, mis määratlevad meie sügavamat mina ja kuuluvad nende väärtuste hulka ja loomulikult rahvusvahelises maailmas me ei saa elada üksnes ühekultuurilises maailmas, me peame harima noori, et nende vaatenurk oleks mitmekultuuriline, et nad saaksid aru erinevustest, lepiksid nendega ja saaksid kiiremini ma-, maailmaga kohaneda, aga täiskasvanutega on asi raskem, sest neil on teatavad uskumused ja sellepärast räägime väga traditsioonilistest ühiskondadest, väga konservatiivsetest ühiskondadest ja on veel üks risk, mm, et mm, kultuuriülene tasakaalustamatus, et elatakse kahe kultuuri või rohkema kultuuri vahel Mm, inimesel on oma mõtted ja väärtused, nad tahavad, et teised ka neid valideeriks, aga samal ajal tuleb mõista e, ka, et teistel on omad mm, tundlikud kohad. ja see ideoloogiline valik on siis, e, et me mm, harime inimesi äh, mitmekultuurilisest väärtustest ja et me mõistame, et meil on oma kultuuriline identiteet, see võib olla meie isiklik või kohalik identiteet või riiklik identiteet, aga me peame olema avatud rahvusvahelisele mitmekesisusele. kuidas seda saavutada, loomulikult erinevate projektide, hariduse, vahetuste ja teadmiste vahetuste kaudu ja veel äh, teised slaidid, et me peame mõtlema äh, hariduses äh, ka mitteametlikele ja mm, ametlikele väärtustele, et meie alati keskendume liiga palju riigieksamitele ja unustame, et me peame ju ini-, isiksusi ka kujundama ja harima neid äh, isikusi, et, isiksusi, et me elame väga mitmekesises keskkonnas, äh, ühiskonnas, et meie õpilased vajavad empaatiat ja peavad olema avatud mitmekesisusele ja kui siin nüüd aus olla, siis mõelgem nüüd sellele, kuidas meie haridussüsteemid erinevates riikides valmistavad õpilasi ette äh, kohtumisteks teistega äh, ja, ja, ja teistega leppimiseks. Need äh, hari-, vastused on erinevates riikides erinevad, meil on vaja põhimõttelisi väärtusi, äh, sallivust, äh, avatust ja kui mõelda siin nüüd filosoofilisest ja antropoloogilisest vaatenurgast, siis mm, postmodernistlik ühiskond tähendab ju, et meil on globaalne küla ja erinevad universumid ja meie äh, eesmärgid õpetajate ja poliitikutena on leida ühtekuuluvust kogu selles mitmekesisuses. loomulikult äh, kirjandu-, ka kirjanduses äh, ja teistes valdkondades. nii et siin on väga palju teemasid, äh, mida võiks, millest võiks rääkida, aga lõhutuseks tahaks rõhutada, et haridus, mitmekultuurilised kompeten-, oskused Euroopa haridusprojektid, vahetused, partnerlused, ehm, filosoofiline arusaamine e-, edust on ainus eh, võimalus, kuidas saavutada, et noored ja vanad eh, neist asjadest aru saavad ja et eh, liik-, riiklikes õppekavades, ükskõik kas tegemist on keelte või kirjanduse või sotsiaalküsimustega, et alati tuleb kohustuslikult kaasata sellist äh, Mm, mitmekultuurilist lähenemist äh, eraldi moodulina ja lõpetuseks, me oleme osa Euroopa kontinendist, me kuulume sellesse ühtsesse kultuuri, kultuuripärandi hulka, see ühendab meid ja oluline on mõista, et kui me ainult oma kultuuris elame, siis me oleme vaesemad, et me ei näe seda mitmekesisust ja ilu, mis on Euroopa ja rahvusvahelises kultuuris, aitäh! aitäh ka selle väga pühendunud sõnavõtu eest ja kõik äh, olid südames teiega nõus, nagu aplausist kuulda ja mul on väga hea meel, et mitte ainult äh, liikmesriikide parlamendisaadikud ei ole siin esindatud, vaid ka peaaegu kõik Lääne-Balkani riigid on täna siin esindatud äh, oma äh, parlamendisaadikutega, te ei ole veel Euroopa Liidu liikmed, aga teie kohalolu siin näitab, et äh, me kõik tunneme äh, seotust üksteisega ja seetõttu on mul hea meel Dragala Kostitšile Serbia parlamendist äh, sõna anda ja teid siin tervitada. Poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta, dragi kolleegid. Äh, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud liikmesriikide parlamendi liikmed, mul on väga hea meel pöörduda teie poole mm, Serbia Vabariigi Parlamendi nimel eh, sellel väga olulisel kohtumisel meie jaoks ja ma alustaksin äh, kõigepealt sõnadega, mida ütles äh, üks äh, suur serblane kaheteistkümnendal sajandil, Stefan Nemanja, äh, kaitske oma keelt nagu oma riiki, sellepärast mm, et keelt, keel võib minna kaduma nagu riik või linn, nagu hing ja mis oleks rahvus ilma keele, riigi ja, keele, maa ja hingeta, sellepärast räägin serbia keelt täna, räägin äh, Äh, ohtudest, mis ähvardavad serbia keelt äh, ja rah-, äh, mida võiks nimetada ka kultuuriliseks genotsiidiks. Balkanil on Serbia kultuuri materiaalseid jäänuseid, näiteks keskaegseid kirikuid, millest kõige kuulsamad on äh, neljateistkümnendast sajandist Graščanica, äh, äh, Serbia patriaat Pejčis, Visoki Dejčani ähm, ja mis on Kosovo provintsi ja Metohje provintsi lõunas, nad on UNESCO kultuuripärandi nimekirjas eriliselt ohustatud kultuuripärandina ja sellel on oma põhjus. osa Serbia kultuuripärandist eriti äh, valge ingli fresko Nemanitši mm, perioodist äh, mis kujutab äh, võimalikke mm, tulnukaid äh, rahu ja tsivilisatsiooni sümbolina ja kultuurilised mälestusmärgid on jaganud äh, serblaste kannatusi nimetan siin äh, olu-, kõige olulisemat monumenti Serbia slaavi äh, kirjalikust pärandist kaheteistkümnendast sajandist, Miroslavi evangeelium, mis on jaganud Serbia rahva kolgata teed äh, Esimese maailmasõja ajal ja mis tänu meie eelkäijate pühendumisele on ähm, säilinud ka järgnevate mm, põlvkondade jaoks äh, Äh, kultuur ja identiteet äh, esimesena said kannatada nende äh, võitlustes, mis on Balkanil toimunud ja Belgradi pommitamine ähm, Saksamaa poolt kuuendal aprillil tuhat üheksasada nelikümmend üks, ühe, üks esi, peamistest sihtmärkidest oli Serbia rahvusraamatukogu ja hindamatu väärtusega kultuurilisi vara, kultuurivärasid äh, hävis selle pommitamise käigus ja seetõttu kult-, Serbia kultuuri hävitamise mm, puhul ähm, hävitamisel hävisid ka keskaegsed äh, dokumendid, mis puudutasid Serbia äh, keskaegset kuningriiki ja mis puudutasid ka E-, Serbia riigi loomist. kahjuks äh, tänapäeval äh, toimuvad sellised äh, asjad ähm, äh, rahvusvahelise üldsuse silme all kakssada viiskümmend tuhat serblast saadeti välja oma kodudest Kosovos ja Metohhias, nende vara hävitati, Serbia kultuur ja identiteet meie lõunapoolsetes provintsides on samuti ohus ja Kosovosse ja Metohjasse jõudsid rahvusvahelised äh, sõjaväejõud ähm, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal sada viiskümmend Serbia kirikut ja kloostrit äh, on hävitatud ja kümme tuhat, äh, rohkem kui kümme tuhat ikooni ja muud usuga seotud kunstiobjekti on varastatud või müüdud maha ja ja sel, nendes piirkondades üritatakse kaotada igasugust äh, märki serblaste olemasolust. on eriti äh, kahetsusväärne, et Kosovo ja Metohhias on ähm, äh, äh kahe, nel-, märtsis kaks tuhat neli äh, neljakümne kaheksa tunni jooksul albaanlased äh, panid põlema kakskümmend kuus äh, õigeusu kirikut ja kloostrit, keegi ei ole karistanud neid selle tegude, nende segude eest. tegemist oli kahtlemata organiseeritud katsetega äh, hävitada Serbia rahva olemasolu Kosovos ja Metohhias ja nad lõplikult välja ajada. kultuuriline genotsiid äh, Ehm, Serbia kultuuri ja identiteedi vastu lõunapoolsetes provintsides äh, toimub ka teistel meetoditel, näiteks äh, ajaloolise võltsimise kaudu või siis näiteks ähm, Serbia kristlikke kirikuid äh, näidatakse Albaania, albaanlastena, Albaania kirikutena ja see, mis praegu toimub, on äh, läinud kaugemale kui vara, varem toimunud. sest äh, kui need äh, hindamatud kristlikud kirikud mitte ainult Serbia kultuuri jaoks, vaid ka ajal, üleilmse ajaloolise mälu jaoks, kuidas äh, oleks neid, äh, kuidas saaks neid säilitada need inimesed, kes äh, neid on hävitanud? kõnelejad äh, katkestati. ma pean olema väga range, sest muidu me ei saa oma ajaga hakkama. ja nüüd tervitan siin kult-, Hispaania senati kultuurikomisjoni äh, liiget, esimeest Alberto äh, Gutierrest ja palun tal sõna võtta. Eh, suur tänu, suur aitäh, et mulle sõna andsite, et saan rääkida Hispaania parlamendi nimel tegemist on teemaga jah, mis esialgu tundub väga keeruline, on isegi inimesi, kes usuvad, et kultuurilist identiteeti olemas ei ole. mina küll usun, et see olemas on, kuid oluline on ka see, kuidas me selle üles ehitame, eile me sellest paneeli jooksul ka rääkisime. kui nüüd identiteeti hakata vastandama teisele ja tuginedes hirmul, siis tihtipeale me eksime ja me ei mõista, millised on väärtused, millel see identiteet tugineb. eile me sellest ka rääkisime, me peame jõudma kaugele, kaugemale lihtsalt riigiülesest identiteedist, me ei saa rääkida identiteedist, mis rivaalitseb teisega, nii et see on justkui nagu sportlik identiteet. me teame väga hästi Hispaanias, mis juhtus siis, kui me võitsime näiteks ähm, jalgpalli maailmameistrivõistlused, jah, see ühendab, aga siis, kui see rivaalitsemine kaob, siis need ühised väärtused kaovad või satuvad vähemasti küsimärgi alla. nii et see Euroopa identiteet, millega ühinevad, on ühinenud Hispaania ja hispaanlased ja ka teised riigid, kes pääsesid välja diktatuuri alt, siis meie jaoks on see õiguste, vabaduse äh, õigluse ja inimõiguste Euroopa identiteet, nii et väärtuste Euroopa, see on see, mida meie endale identiteediks tahame. nii et äh, tegemist on väärtustega, seda küll, need on võetud omaks ka uute põlvkondade poolt, kuid ometigi peame me uuendama seda inimõiguste ja väärtuste pakti me peame siin hõlmama ka uued väärtused, nagu näiteks keskkonnakaitse, rahu, võib-olla ka korralik palk, naiste õigused ning korruptsioonivastane võitlus. tegemist on väärtustega, mis määratlevad meie tänapäeva ühiskonda ja mis on põhimõtteliselt ka osa meie identiteedist ja meie eluviisist, meie kultuurilisest identiteedist, nii et seega tuleb seda ühiskondlikku kokkulepet uuendada sest nii saab Euroopa projektist meie ühine projekt, mille raames me kõnnime käsikäes, me ei pea midagi kartma. ei tasu karta seda, et teised identiteedid kuidagi kaovad. jah, ma olen nõus selles osas, et kui me räägime vaid majanduslikust aspektist, arengufondid, ühtekuuluvusfondid eh, ja nii edasi, või siis ka näiteks rändlustasude kaotamine ja nii edasi, see ei ole kuigi emotsionaalne ja seega on oluline, et kultuur pakuks seda emotsionaalset väärtust läbi kultuuripoliitika, sest et kultuur kannab endas pärandit, pärandit, mis on jäänud meile eelmistest põlvkondadest. mina toon alati näiteks ähm, Camino de Santiago't ehk siis Santiago teed, mis on jah, põhimõtteliselt religioosse tähendusega, kuid millest on saanud midagi rohkemat, lihtsalt kultuuriväärtus ja seda Euroopa üleselt. paljud eurooplased on seda teed mööda kõndinud ja sellel on teiselt poolt ka veel keskkondlik väärtus, ka see, et inimesed võtavad seal palverändureid lihtsalt oma kodudes vastu ja nii edasi, nii et meie ühine kultuuripoliitika ei saa olla lihtsalt mingisuguste märgiste poliitika jah, loomulikult äh, ka sa, ka Mino de Santiago'l on mingisugune teetähis äh, iga mõne aja tagant, äh, aga nüüd siis jääb mulje, et meil on siin UNESCO ja siis paneme kuhugi sildi peale, meil on siis mingisugune muu pärand, paneme sinna jälle ka sildi või mingi märgise me peame mõtlema kultuuripärandi peale ka jätkusuutlikkuse vaatenurgast, samamoodi räägime me kultuuride mm, turismist jah, siin toodi näiteks Barcelonat, aga mina tahaksin rääkida näiteks Alambrast, mis on hea näide sellest, kuidas kultuuriturism saab olla ka jätkusuutlik. nii et tuleb rohkem töötada kultuuripärandi poliitika kallal, tuleb sinna sisse võtta see jätkusuutlikkuse element ning tuleb rääkida ka digitaalsest kultuurist. me ei saa seda ju kõrvale jätta eurooplastena me peame kaitsma intellektuaalomandi õigust, peame kaitsma ka tehnoloogilist eh, sisu ja tagama selle, et see vastas, vastaks ka meie kultuuripärandi poliitikale. lõppkokkuvõttes on meie süda ju kosmopoliitne, nagu on öelnud ka üks tuntud autor. nii et meie töötame kultuuri heaks, aga lõppkokkuvõttes on ju poliitika see, mis ühiskonda muudab mitte, et majandus oleks rumal, vaid tegelikult kultuur on rumal, nagu ütles üks ameeriklane. aitäh ka selle sõnavõtu eest. ja nüüd äh, algab meie aruteluvoor ja mul on seni saabunud üheksa sõnavõttu selle esimese arutelu jaoks. meil on kuus minutit aega. seetõttu ma kahjuks pean äh, iga ühe kõne aega piirama ühe minutiga, aga saan teile pakkuda seda, et äh, võib-olla võtab keegi sõna alles pärast teist äh, paneelarutelu. et ähm, kuna meil aega nii palju ei ole, siis paneme teid teise Äh, arutelu algusesse kohe, aga esimesena on sõna soovinud Arunas Kilunas Leedust. Sorry uh,. Thank you, madam chair. aitäh väga raske on ühe minutiga hakkama saada, lugupeetud daamid ja härrad, ma pean tunnistama, et ma vahel mõtlen, et ma näen und, kui ma siin eile ja täna räägin, ei räägi majandusest, julgeolekust, isegi mitte kilekottidest, vaid räägime kultuurist Euroopa Parlamendis. aitäh, proua Kosta, et äh, eilset äh, identiteedi osa väga hästi äh, juhtisite ja, ja ka mind äh, tsiteerisite. minu riik äh, tähistab äh, koos teiste Euroopa riikidega saja-aastast sünnipäeva ja kultuuripärand on meie jaoks võtmetähtsusega. meie kaks suurimat linna, kus me tähistame kultuuripärandi aastat suurte programmidega, paljude üritustega ja tõenäoliselt kulmineerub see siis sellega, et Vilnius äh, kuulutatakse Lonely Planeti poolt äh, äh, tippkultuuripärandi sihtkohaks ja meie suuruselt teine linn Kaunas seal on suurepärane kahekümnendate, kolmekümnendate aastate modernismi pärand, kuulutati kahe tuhande kahekümne teise aasta kultuuri pealinnaks ja kuna mul on ainult üks minut, siis ma innustan teid kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks hotelle broneerima Kaunasesse. ja meil on terve rida üritusi, mis puudutasid modernismi Euroopas mo, moodne tulevik, septembris rahvusvaheline konverents ja pean rõhutama, et äh, see ei olnud osa natsionalistlikust identiteedist, nagu me eile arutasime, vaid äh, tegemist on kohaliku identiteediga, kohaliku kogukonnaga, kelle jaoks on nende pärand ja ajalugu väga oluline. ma arvan, et see on suurepärane traditsioon, need kultuur, pärandiaastad ja me peame jätkama, aitäh! rohkem kui ühe minuti rääkisin. nüüd te näete, kuidas äh, meil, äh, mis tunne meil on, meil on täiskogul tavaliselt ainult üks minut, see on meie igapäevane elu siin Euroopa Parlamendis. ja nüüd järgmine kõneleja, Marie-Louise Odonge Iirimaa. räägin haridusest. ja siis saame sellega hiljem tegeleda ja Dimitrios Sevastakis Kreekast, nagu juba nimest kuulda on. tahaksin äh, lühidalt rääkida äh, säilitamisest ja restaureerimisest, aga ma arvan, et äh, see, mida me siin üt-, ütlesime, mida siin rääkisime, on olnud suurepärane, see kahepäevane üritus äh, ja see viib meid äh, palju struktuursemate küsimuste juurde, et äh, meil on ideoloogiline kriis äh, selles, kuidas me mõistame oma ajalugu ja kuidas me läheneme kultuuripärandile. me oleme saanud instrumendid, millega me saame paremini mõista kultuuri ja oma identiteeti ja selle tulemuseks on äh, see, et äh, meil on äh, tõesti, me tegeleme väga palju kultuuriga, meil on väga palju äh, inimesi, meil on väga palju identiteedikriise ja, ja seetõttu kultuuripärand, teadmine kultuurist ja meie ajaloost on, sellest võib saada ühtekuuluvuse instrument, mitte asi, mis meid lõhestab vaid asi, mis meid ühendab ja väga oluline on, et Euroopa Parlamendis toimuks selline arutelu. sest äh, siin on juttu just nimelt sellest kultuuripärandist, kultuurilisest luksusest ja kultuurilisest rikkusest ja oluline on see, et kuidas äh, seda kõike haridussüsteemi äh, sisse viia, kuidas ähm, seda kõike lepitada, mitte rahvaid oma ajaloo ja kultuuripärandiga, vaid kuidas oleks võimalik leppimist tagada nii, et tõepoolest oleks tagatud ühtsus inimeste vahel. ma arvan, et see on raske tee, et me selles osas kokkuleppele jõuaks, aga need on tõesti väga olulised küsimused ja seetõttu on ka tänane arutelu nii oluline. aitäh! ja Vesla Bedikovitš Horvaatia parlamendist aitäh, lugupeetud kolleegid, armsad sõbrad. ma loodan, et mul on selle ühe minuti jooksul piisavalt aega, kõigepealt tahaksin kõiki tervitada Horvaatia parlamendi kultuurikomisjoni nimel, mida ma juhin ja tahtsin täna rääkida nendest tegevustest ja meetmetest, mida on vastu võtnud Horvaatia valitsus ja Euroopa kultuuripärandi aastas me osaleme nende üritustega ja kuna mul ei ole piisavalt aega, ütlen, et meie peamine koordineeriv kogu Euroopa kultuuripärandi aasta raames on meie Kultuuriministeerium. ja viimase kümne kuu jooksul ministeeriumil on olnud kokku kuuskümmend suurt äh, üritust ja äh, rohkem kui viiskümmend tuhat inimest osales neil ja lisaks suurtele üritustele olid meil väiksemad üritused, äh, õpikojad, näitused kultuuripärandi aasta raames ja huvi nende vastu oli väga suur, suur huvi oli ka koolidel, kes äh, erinevate tegevustega ka olid väga aktiivsed ja kõik see on väga oluline, kui me mõtleme sellele, et äh, oluline on lapsi ja noori niimoodi kasvatada, et nad äh, saavad teadlikuks sellest, kui oluline on kaitsta kultuuripärandit ja identiteeti, mille me anname edasi järgmistele põlvkondadele. aitäh ja nii palju minu poolt. loodan, et saan veel korra sõna siin arutelu raames. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Pilt meie komisjonist. aitäh, esinejana. Euroopa kultuuripärandi aasta on ähm, toonud äh, esile see, kui oluline on äh, kultuuripärandi säilitamine. Prantsusmaal on näiteks väga palju olulisi mm, UNESCO poolt kaitse alla võetud ähm, mälestusmärke. Ähm, meil ei ole sellega kõige, väga palju probleeme, ehkki isegi nii olulised äh, olulised äh, kohad nagu äh, Versailles, Versailles või Voolevik Kunt on probleemide hulgas. aga meil on, kohati müüakse äh, väga madala hinnaga maha meie losse tihtipeale välismaalastele, näiteks, näiteks hiinlastele, näiteks Girondis juhtus niimoodi, et hävitati praktiliselt üks ähm, loss mis oli maha müüdud, aga mis jääb meie kultuuripärandist alles, kui uusi suuniseid piisavalt kiiresti ei hakata rakendama, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna Andrisa Popovitš Montenegro parlamendist. Po, po, po. Da, bitte. Sie haben das Wort kõnelejal pole mikrofoni. Oh, thank you. Poštovane dame i gospodo, sve vas pozdravljam. Teško je govoriti ovako kratko. Lugupeetud daamid ja härrad, tere päevast kõigile, väga raske on sellest äh, lühikesest kõneajast kinni pidada. Montenegro parlamendis üldiselt äh, saavad saadikud kõneleda kakskümmend minutit või kauem ja neid on võimatu peatada. sajandite jooksul on Montenegro olnud äh, piiriks erinevate kultuuride vahel äh, käesoleval, käesolev kultuuripärandi aasta on väga oluline, see näitab, et äh, on side ida ja lääne tsivilisatsiooni vahel. on erinevad traditsioonid. Montenegros on neli usku ja on ka mõjutusi Venemaalt või Austria-Ungari äh, impeeriumist. ja meie rikkuseks ongi meie ajalooline rikkus meil on äh, ühtsus mitmekesisuses, äh, see on siis äh, Euroopa Liidu moto ja seda tuleks kohaldada ka Montenegrole meie kõigi rikkuseks on Euroopa kultuur ja ilma selleta Montenegro ei oleks see, mis ta täna on. see on näide kultuurist ja kultuuri Montenegro kultuuripärandist, mis illustreerib äh, seda, kui oluline kultuuripärand meie jaoks on, mille me oleme minevikust pärinud ja mida me ka tulevikus alles hoiame. aitäh! kakskümmend äh, minutit ei saa meil täiskogul isegi mitte äh, fraktsiooni esimehed, nii erinevad on siis kultu-, kultuurid parlamentides. aitäh selle sõnavõtu eest ja nüüd saab järgmisena sõna Entschuldigung, ja, nee. Cortesi, den habe ich gerade nicht. Dann kommen wir zu Mrs. Cortese. Cortese proua Cortesi Kosovost. Good morning to everybody, dear ladies and gentlemen. tere hommikust kõigile, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. annaksin lühikese ülevaate olukorrast, mis puudutab kultuuripärandit ja haridust Kosovo Vabariigis kultuuriline mitmekesisus Kosovo Vabariigis on äh, äh, väga suur ja me oleme väga uhked selle üle ja seda, sellest andab, äh, annab tunnistust ka see, et meil on vastavad garantiid ka põhiseaduses, kultuuripärandit kaitstakse kultuuripärandi seadusega, ja Kosovos on ka eriseadusi vastu võetud, nagu näiteks äh, erikaitse all olevate alade kohta, aga meil on endiselt raskusi, näiteks meil ei, ei ole bakalaureuse või magistri ähm, õppekava, mis puudutaks kultuuripärandi haldamist äh, või äh, keskkoolis äh, käsit-, väga halvasti käsitletakse kultuuripärandit äh, kodanikuõpetuses äh, ja nüüd on terve rida uuringuid, mis on avaldatud, mis puudutavad kultuuripärandi väärtust ja erinevaid ajaloolisi aspekte. olukord Kosovos on väga hea, tegemist on riigiga, millel on olnud pro probleeme sajandite pikkuse koloniseerimisega Serbia poolt, aga meie kultuuripärand on rikas ja ulatub tagasi iidsetesse aegadesse eh, ja üheksateistkümnenda sajandi vabadussõdadesse ja Kosovo vabariik kuulub erinevatest, koosneb erinevatest rahvusvähemustest, aga albaanlaste osakaal on üheksakümmend kaks protsenti. ja kõnelejat üritatakse katsutada, katkestada Ehm, üritame oma ühist kultuuripärandit ähm, äh, mosaiigina kaitsta. kõnelejad katkestatakse. olin teiste vastu range ja olen, pean olema ka teie vastu range, rohkem ühtegi lauset öelda ei saa. pean kõigi suhtes olema õiglane. Teil oli aega rohkem kui kaks minutit. aitäh ja viimasena saab äh, praeguses kõnelejate voorus sõna Stefana Paunovic Serbia parlamendist. Thank you very much. iskoristit ću bukvalno minut, ispoštovat ću vas. aitäh, ma äh, äh, pean kinni teie reeglitest, tervitan kolleege ja sooviksin äh, väga olulisel hetkel teid teavitada millestki. Voivodina äh, pealinn äh, mm, Serbia põhjaosas on kahe tuhande kahekümnendal aastal Euroopa kultuuripealinn ja meil on see privileeg, et me saame Euroopa kultuuripealinnaks, me oleme väga rahul, mu kolleeg rääkis traumaatilistest sündmustest ja probleemidest ja ma olen kindel, et Euroopa annab meile kiire vastuse, et selleks, et äh, Serbia kultuuripärand äh, lõunas oleks äh, kaitstud kõige selle eest, mida ta seni on kogenud ja me oleme ra väga rahul ka, kui me kuuleme siin jutte, mis ei vasta tegelikkusele, sellepärast et UNESCO andmed äh, selles küsimuses on väga täpsed. aitäh! sellega me oleme jõudnud esimese paneeldiskussiooni lõpuni, aga meil on veel kaks äh, arutelu ees. ja teine temaatiline paneel käsitleb äh, kultuuripärandi säilitamist, konserveerimist, restaureerimist. ma tean, et kõigis liikmesriikides on tegemist suure väljakutsega, kuna see tavaliselt on väga kallis ja esmalt paluksin, et eilse vastava paneeli juht teeks meile lühikese kokkuvõtte eilsest arutelust. kolleeg Diakonu, teil on sõna nüüd kolmeks minutiks. Mulțumesc, doamna președintă dat fiind uh, constrângerile de timp. suur tänu, proua esimees. võttes arvesse, et äh, mul on väga vähe aega kõnelemiseks, siis püüan teha võimalikult lühidalt, äh, võib-olla lihtsustada mõnda asja. saan öelda, et meil oli suurepärane kohtumine. Äh, kus võib öelda, et kõnelejad esitasid publikule sellise positiivse väljakutse ma alustaksin sellest, millest rääkisid meie külalised. ma arvan, et see on olulisem kui kõik, mis meil siin öelda on, sest see peegeldab reaalsust. kõigepealt me alustasime põhjaliku ülevaatega härra ähm, Skidanovilt äh, kuldpeadirektoraadist, kes äh, siis tutvustas meie põhilisi algatusi Euroopa kultuuripärandi aasta jooksul ja keskendus eelkõige konverentsidele, mis tegelesid äh, siis äh, kultuuripärandiga seotud teadusega, selle säilitamisega ja nii edasi. edasi järgisid kõnelejad edendatud teemasid. esimese küsimuste-vastuste vooru ajal toodi välja mõned teemad, mille arvatud nagu kultuuripärandi taastamine, mis on saanud kahjustada loodusõnnetustest, siis käsi tööoskuste olulisus, äh, mida võib kasutada näiteks hävinud kultuuripärandi taastamiseks ja samuti solidaarsuse olulisus kultuuripärandi taastamisel, linnalise liikuvuse ja arengu probleemid, tõukefondide kasutamine mõnedes liikmesriikides kultuuripärandi puhul eriti mis puudutab ähm, siis rahastuse eraldamist hoonete taastamiseks, juurdepääs kõigile kultuuripärandipaikadele ning haridus kõigis vanuserühmades ja haridustasemetel. teise küsimuste-vastuste vooru põõdati küsimusi eh, nagu maapiirkondade säilitamise olulisus, seal elavate inimeste traditsioonide säilitamise olulisus äh,, arhitektuuri mälestised vajavad erilist kaitset ja, ja oleks vaja ähm, luua võrgustikke, mis aitaksid inimestel paremini mõista nende olulisust. ning äh, viimase küsimuste-vastuste vooru ajal siis äh, räägiti monumentide mm, taastamise olus-, olulisusest, samuti turismi edendamisest, äh, teadlikkuse tõstmisest ühiskonnas õppimise ja hariduse tähtsus ähm, kultuuripärandi vallas ning et see teema peaks olema rohkem liikmesriikide päevakorras esil. tegemist oli väga viljaka kohtumisega, kõik jäid sellega väga rahule. nii et meil on äh, hea meel vaadata tulevikku. aitäh! selle lühikese ja konkreetse ülevaate eest, suur tänu selle eest, suur tänu, et eile juhatasite seda töörühma. järgmiseks on sõna Susan Coril, kes on ähm, ECO esimees, see on siis ähm, Euroopa Konservaatoride Restauratoride Organisatsioonide Konföderatsioon. palun, Susan. viieks minutiks. suur tänu, proua esimees, lugupeetud parla-, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa kultuuripärandi aastal on Euroopa Konservatiivide Organisatsioonide Konföderatsioonil väga hea meel kasutada seda võimalust teis rääkida. tõepoolest, nagu juba mainiti, siis vähem kui kaks nädalat tagasi mälestati Esimese maailmasõja lõppu Euroopas ja tegemist on väga olulise võimalusega, et mõelda nende pööranguliste aastate peale selle peale, kuidas need kujundasid tänapäeva Euroopat. suur osa meie võimekusest neid mineviku sündmusi mõista, analüüsida, analüüsida, sõltub ajaloolise materjali autentsusest. kuidas me saame selle pärandi, seda pärandit säilitada ja ajaloolist tõde üleval hoida? autentse materiaalse pärandi üleandmine ehk siis see pärand, mis säilib oma kultuurilise ja ajaloolise tähtsuse, on põhilise tähtsusega küsimus konservaatorite ja restauraatorite töös konserveerimine, restaureerimine on väga oluline, et edasi anda ja kaitsta materiaalset pärandit, mis on ainulaadne ja asendamatu. konserveerimise restaureerimise eesmärgiks ei ole uute objektide loomine, vaid pigem võimaldada meil juurde pääseda meie pärandile ja seda kasutada ning et säilitada seda tulevikuks, tagamaks, et meil on olemas võimalused dokumenteerida meie minevikku see on väga keerukas tegevus, me kasutame nüüd ähm, äh, teaduslikke meetodeid, ähm, et materjali analüüsida, nende kahjustusi parandada, riske hinnata ja samuti ähm, tegeleme nende autentsuse, väärtuse ja olulisuse uurimisega mida me muudame, millised sekkumised on piisavad, millised lähevad äh, liiga kaugele. kui kaugele saab restaureerimine minna, enne kui see muutub väärtuse ähm, muutmiseks ja ei ole enam konserveerimine. millised on ohud, millised on muutuste võimalused ja millised on äh, pärandi kahjustamise põhjused? kuidas me saame hoida äh, oma pärandit, kuidas me saame õppida rohkem selle väärtuse kohta? kõik need küsimused on väga oluline osa dialoogist kogukondade ja äh, pärandiga tegelejate vahel kuid konservaatorid ja restauraatorid, kellel on vastav haridus ja koolitus, eh, eh, ainult nendel on tegelikult õigus otseselt tegeleda pärandiga ja sekkuda sellesse. tegemist on väga tundlike teemadega, millega reservaat peab pidevalt tegema ning see, kuidas neid lahendada, see nõuab väga informeeritud lähenemist ja see on ka avalikkuse huvides meil on äh, mitmeid äh, rahvusvahelisi äh, võrgustikke ja organisatsioone. ECO on Euroopa Organisatsioonide Ühendus, mis töötab selle nimel, et luua ühised standardid parimateks tavadeks ja kvaliteedi tagamiseks pärandiga tehtava töö puhul. me anname välja soovitusi konservaatoristeratorite hariduseks ja praktikaks, meil on ka mm, erialalised suunised ning äh, liikmesorganisatsioonid osalesid hiljuti esimesel mm, Euroopa konserveerimise restaureerimise päeval, mis toimus neljateistkümnendal oktoobril. see oli suur, mm, see päev oli väga edukas ning paljud stuudiod mm, ja äh, töökojad avasid oma uksed, et näidata tööd, mis toimub sure, tavaliselt suletud uste taga üle kogu Euroopa. Euroopa on tõeline materiaalsed tõendid valimisest, äh, mis äh, peegeldab just midagi identiteeti ja traditsioone. ning äh, seda peegeldab ka see hübriidnimetus konservaator, restauraator on väga oluline et ähm, meil on kõrged standardid ähm, pärandi konserveerimisel ja restaureerimisel, tagamaks, et me saame selle edasi anda tulevikku ning tagada selle autentsuse, autentsuse ning ajaloolise äh, olulisuse. kultuuripärandisektor on väga mitmekesine, kuid äh, Euroopas kogutavas majandusstatistikas see kuigivõrd ei peegeldu. see mõjutab ka investeeringuid pärandisse äh, ning teadmiste ja oskuste edasiandmist, samuti ressursse, mis meil on mm, hariduse ja koolituse vallas. me paluksime, et ka parlamentidevaheline komitee toetaks äh, tööd äh, kultuuripärandiga, meil on äh, avatud meetodi töörühm ja on avatud erinevad dialoogi võimalused tänasel Euroopa kultuuripärandi aastal, suur tänu! suur tänu ka selle sõnavõtu eest. nüüd on sõna Kyriakis äh,. Kyriakis äh, Hadžigianile, kes on äh, Küprose parlamendi liige ja kultuurikomisjoni esimees. suur tänu. mul on väga hea meel selles arutelus osaleda. tegemist on äärmiselt olulise teemaga. kõigepealt tahaksin õnnitleda Euroopa Parlamenti, see on tõesti tohutu ettevõtmine. et kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on kuulutatud Euroopa kultuuripärandi aastaks. Euroopa kultuuripärand on väga oluline ühishüve tegemist on meie ühiskultuuriga, ühise väärtusega, mis on väga oluline Euroopa projekti ülesehitamiseks. kultuuripärandi hävitamine kujutab endast tõelist meie identiteedi ja ajaloo äh, kahjustamist ja see on ka osa kogu inimkonna ajaloost. kultuuripärand on väga haavatav just äh, neis kohtades, kus äh, on konfliktid samuti ohustab kultuuripärandit ähm, ebaseaduslik ähm, kultuurivaradega kaabitsemine. on selge, et äh, neis riikides, äh, kus toimuvad konfliktid, on kultuuripärand ohus. ja olukord muutub äh, eriti ohtlikuks, kui tõepoolest füüsiliselt hävitatakse kultuuripärandeid, ähm, mida ei ole enam võimalik taastada. hiljuti vapustas kultuuripärandi kogukonda ajalooliste lindade, linnade hävitamine ISISe läbi Süürias ja Iraagis mõned paigad äh, on ka osa maailma kultuuripärandis, need on UNESCO äh, vastavas nimekirjas ning need said oluliselt kahjustada nii pommitamise kui ka vandalismi tõttu. Äh, ning ka ebaseaduslik kaubitsemine kultuurivaradega Iraagist ja Süüriast oli vapustus rahvusvahelisele kogukonnale. väga palju hävis sõjalises konfliktis Need olid tõepoolest äärmiselt väärtuslikud äh, kultuurivarad, mis on nüüd igaveseks hävinud. me peame andma endast parima, et äh, see kohutav häving peatuks. kultuuripärandi julm hävitamine Süürias, Iraagis peab, on tõepoolest äh, ähm, kohutav ja me peame mõtlema, mida me saame selle vastu ette võtta. kahe tuhande seitsmekümne kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal allkirjastatud konventsioon, äh, Küprose eesistumise ajal vastu võetud konventsioon äh, Euroopa Nõukogus on äh, väga oluline. see on väga oluline samm ebaseadusliku kaubitsemise takistamiseks ma tahaksin nüüd äh, kõiki vastavaid töörühmi üles kutsuda, et nad mõjutaksid ka riikide valitsusi, et konventsioon võimalikult kiiresti ratifitseeritakse, et me saaksime võtta konkreetseid meetmeid selles vallas. Küprose jaoks on kultuuripärandi kaitse teema eriti oluline, me teame, et äh, antiiksed linnad ega teised äh, kultuurimälestised on tolliks ühenduslüliks rahvaste ja nende ajalugude vahel ning see annab meile ühise tunde, kuidas me peame edasi liikuma. tuhande üheksasaja neljakümne esimene aastal toimunu äh, andis äh, raske löögi ka äh, Küprose ähm, kultuuripärandile, paljud külad, kirikud, kloostrid on hävinud, on Ähm, on palju arhitektuurimälestisi, mis on langenud vandalismi ohvriks, kultuuriväärtusi on röövitud. alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on aga Euroopa Liidu äh, ja ka ÜRO asjade programmide toel äh, suutnud ähm, kultuuripärandiga tegelikult tehniline komitee sada kolmkümmend ähm, kultuurimälestit taas üles ehitada, sealhulgas äh, siis äh, ortodokse ähm, mm, ja äh, kirikud, kloostrid, teised asutused. Euroopa kultuuripärandi aasta on suurepärane näide heast koostööst sealhulgas ka Kreeka ja äh, Türgi päritolu Küprose elanike vahel. aga pean siiski kahetsusega äh, teile teada andma ka sellest, et äh, ähm, ajakirjandus on avaldanud, et on äh, palju selliseid kultuurimälestisi, mis on suletud pärast Türgi äh, armee äh, sissetungi ning nende säilimine on ohus ka suure õuniskuse tõttu, kuna nad asuvad mere ääres. ma paluksin, et te näitaksite üles praktilist solidaarsust, et te avaldaksite survet, et need äh, kultuurivarad jõuaksid taas ortodoks äh, kiriku omandusse Küprosel, kes on äh, selle õiguspärane valdaja ja lõpetuseks ma tahaksin välja tuua, et on väga oluline eh, ette näha eh, Euroopa Liidu rahastusel kõige Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist eh, Euroopa kultuuripärandi digiteerimiseks, et seda kaitsta ja säilitada, sest tegemist on kogu inimkonnale kuuluva kultuuripärandiga. aitäh! suur tänu! möchte wirklich noch mal alle darum bitten tahaksin tõesti veel kord kõiki paluda, et äh, peaksite kinni oma kõnepiirangust, sest äh, muidu meil tõesti saab aeg lihtsalt otsa. ja nüüd äh, annan sõna Rumeenia senati kultuurikomisjoni esimehele Radu Kusmin Preda. sealt arutab, palun, teil on sõna. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre patrimoniul cultural suur tänu, proua esimees, tahaksin paari sõnaga rääkida Rumeenia kultuuripärandist. meie riikluse saja aasta tähtpäeva aastal. kõigepealt suur tänu, et olete selle parlamentide vahelise komitee kohtumise korraldanud, see annab meile võimaluse rääkida riikliku ja Euroopa identiteedi kõige olulisematest mõõtmetest, kultuuripärandist Euroopa on meie äh, rahvaste mm, ühtsuse sümbol. see toob kokku kõik äh, rahvuslikud eripärad. kultuurivaldkond äh, on suurepäraseks näiteks liikmesriikide koostöö suurepärastest tulemustest ja sellest, et Euroopa institutsioonid suudavad ühiselt tegutseda. me tervitame väga Euroopa kultuuripärandi tähise algatust, mis sümboliseerib Euroopa integratsiooni tähendust. Rumeenias meil Sigeti märgis, mis siis püüdis meie rahvuslikku Euroopa identiteeti. Euroopa kultuuripärandi aastal on kaks täiendavat üksteist täiendavat kompi-, komponenti. ühelt poolt siis Euroopa kultuuripärand ja teiselt poolt rahvuslik kultuuripärand, mis on oluline osa meie rahvuslikust identiteedist ja see on väga oluline osa meie tänapäevasest identiteedist rumeenlaste ja eurooplastena väga paljud üritused, mis on Rumeenia saja aasta, sajanda aastapäeva puhul korraldatud, on just nimelt kultuurilise ja pära-, kultuuripärandi mõõt-, mõõtmega. ja sellel on nii kohalike kogukondi ühendav mõõde kui ka rahvusvaheline mõõde. Puka äh, Restis äh, äh, toimus siis ka vastav foorum Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamiseks ning Äh, me, see on, see on väga oluline äh, kõigi poliitikakujundajate, äh, vabaühenduste, ähm, avaliku sektori esindajate jaoks, et oleks olemas pragmaatilised instrumendid meie eesmärkide elluviimiseks. kultuuripärand on väga oluline meie meie kaasaegse Rumeenia mitmekultuurilise ja äh, mitmekeelelise äh, ühiskonna, ühiskonnast. see kaitseb äh, meie identiteedi, mis on mitmekultuuriline nii Euroopa tasandil kui riiklikul tasandil. spirituaalne, materiaalne pärand on oluline anda edasi ka tuleviku, tulevad, tulevastele põlvedele, et nad saaksid sellest kasu. integreeritud lähenemine meie eripäradele peaks olema kaitstud, on olulised, on innovaatsed lähenemised, uued ideed, kogemuste ja parimate tavade vahetamine ja selline haldussüsteem, mis on keskendunud dialoogile. Rumeenia Riiklik Kultuuripärandi Instituut tegeleb Kultuuriministeeriumi all ajalooliste mälestistega ja on korraldanud mitmeid konverentse ja arutelusid, et saada ülevaade kultuuripärandi praegusest seisust ning leida võimalikke arenguteid. oma siseriiklikus seadusandluses oleme vastu võtnud vajalikud äh, sätted tagada rahastamine ja ka äh, võtta üle teiega kakssada neliteist murd kuusteist kultuurivarade kohta, mis on ebaseaduslikult liikmesriikide territooriumilt välja viidud. me oleme ka muutnud oma registrite kesksüsteemi ja üleüldiselt ähm, pööran tervist ja tähelepanu kultuuripärandi küsimustele kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, Euroopa kultuuripärandi aastal. ning äh, ka tulevase Rumeenia eesistumise äh, ajal äh, pööratakse selle eriliste tähelepanu. ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida sellest, kui oluline on konserveerida ähm, ja säilitada nii materiaalset kui immateriaalset, nii liikuvat kui liikumatut kultuuripärandit, aitäh! suur tänu ka selle sõnavõtu eest. ja nüüd on sõna Irina Stefoskal, kes on kultuurikomisjoni ja hariduskomisjoni eh, esimees endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamendis. palun, teil on sõna Thank you for the opportunity to speak on behalf. suur aitäh. suur aitäh, et võimaldate siin rääkida Makedoonia parlamendi nimel. alustuseks ütleksin paar sõna kultuuripärandi kohta minu kodumaal. kultuuripärand on võtmetähtsusega, mis puudutab Makedoonia mitme etniliselt mitmekesise ühiskonna defineerimisel. kunstiteosed, kaunid kunstid, freskod, raamatud, skulptuurid ja nii edasi pakuvad meile piiramatuid võimalusi selleks, kuidas neid mõista ja tõlgendada ja ka kasutada oma igapäevases elus ühiskonna ja riigina peame me suunama arutelusid, peame otsustama, mida me tahame kultuuripärandiga peale hakata mida kultuuripärand tähendab meie riigile? kas tegemist on vaid tootega, mille pealt tahame kasu lõigata või kas see on lihtsalt osa tsiviliseeritud ja mm, linlikust kultuurist? kas see on vajadus? on see vajalik keskkonnale, tehnoloogia arengule ja nii edasi? kultuuripärandi haldussüsteemid äh, tuleb välja töötada riigil selleks, et äh, säilitada kultuuripärandit. praegune raamistik Makedoonia Vabariigis endiselt ei vasta riigi tegelikele vajadustele ega ka Euroopa ja ülemaailmsetele parimatele tavadele. seega tahaksin juhtida tähelepanu järgmisele, me töötame praegu mudeli kallal, mis võimaldaks Makedoonia ühiskonnas seada prioriteetsele kohale kultuuripärandi ja seda siis nii piirkondlikus kui ka Euroopa kontekstis. loomulikult siin on üks oluline äh, küsimus, nimelt kuidas samal ajal kaitsta kultuuripärandit ja äh, tagada ka äh, kaitse eest vastutavate institutsioonide äh, tõhusus ning samal ajal tõsta ka kodanike teadlikkust kultuuripärandi säilitamise kohta, nii et me töötame sellise mudeli kallal ning see on seotud meie kultuurilise arengu riikliku tegevuskavaga aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks kuna asjasse puutuvad institutsioonid on nüüd veidi tõhusamad, siis on meie kultuurikomisjon sekkunud üheksa muudatusettepanekuga selleks, et äh, tagada kultuuripärandi kaitse. rõhutaksin veel ka seda, et Makedoonia parlamendi kultuurikomisjon äh, korraldas ka kuulamise, mis puudutas Ohridi linna ja regiooni olukorra kohta, sest et see on tunnustatud ka kui mm, ülemaailmne kultuuripärand UNESCO poolt. kohalikud ja piirkondlikud valitsusasutused peavad seal tegutsema. praeguses süsteemis on kultuuripärandi eest vastutav isik ja selle kaitses vastutav isik kultuuriminister. on olemas osaliselt sõltumatu asutus, mis tegeleb kultuuripärandiga ning näiteks arheoloogilise, liigiliste mälestustega. praegused äh, arutelud meie ühiskonnas puudutavad ka seda, kas tsentraliseerida või, või detsentraliseerida kultuuripärandi kaitsesüsteem. võtmetähtsusega on meie jaoks see, et siin eristada kolme segmenti, mis siis omakorda peegelduks ka institutsionaalses ülesehituses. teadusuuringud, muuseumid, haridus ja nii edasi, need kolm valdkonna peaksid olema üksteisest sõltumatud, kuid samal ajal siiski loogiliselt omavahel seotud ning samal ajal ka avatud sellele, mida tehakse maailmas ja Euroopas. kultuuriministeerium on hetkel vastutav asutus, kuid tegelikult ta võiks luua ka näiteks ähm, spetsiifilise äh, ameti, mis tegeles kultuuri küsimustega, muusika, teater, kaasaegne kunst ja nii edasi ning kultuuri pärand, olgu see siis materiaalne või immateriaalne, on nii ehk naa juba võetud äh, kunsti äh, definitsiooni sisse. kultuuripärandit tuleb äh, kaitsta ja äh, Makedoonia Vabariik on ju ka Euroopa Liidu kandidaatriik ning seega peab kultuuripärandi äh, kaitsmine käima käsu, käsikäes ka Euroopa äh, õiguse ülevõtmisega. see tähendab, et tuleb suurendada meie või parandada meie oskusi ning tuleb kaasata ka laiemat publikut selleks, et tõhusalt töötada ning teha seda ka eesmärgipäraselt on vaja teha koostööd teiste riikidega. ärgem unustagem, et pärand puudutab inimesi nii minevikus kui tulevikus. tegemist on inimestega, kes kohtuvad läbi kultuuripärandi. ja see, mida meie teeme professionaalidena, poliitikutena, mida me teeme muuseumite ja arhitektuurimälestistega, siis igal juhul peaks kõik see olema osa äh, sellest, kuidas kogevad kultuuri tavainimesed, tänan. aitäh ka selle sõnavõtu eest. ja nüüd viimane äh, sõnavõtt enne aruteluvooru ja ka siin kultuurikomisjoni esimees, nimelt Poola senati kultuurikomisjoni esimees Jerzy Fedorovitš, kus ta on? Sie haben das Wort, bitte. Dziękuję pani przewodnicząca. Postaram się zmieścić, bo ja nie piszę swoich przemówień. Suur tänu. Mul ei ole kõnet valmis kirjutatud, üritasin ennast ette valmistada tänaseks kohtumiseks ja mul on mõningad märkmed selle kohta, mida ma siis öelda tahaksin. kõigepealt ütleksin, et siiamaani olen ma nõus kõige sellega, mida öeldud on. loomulikult äh, ma rõõmustan selle üle, et see kohtumine toimub just nimelt praegu, sellepärast et Poola iseseisvus tegelikult üsna hiljuti ja seda just nimelt tänu kultuurile, tänu meie kirjanikele, tänu Chopini muusikale, tänu äh, mitmetele Nobeli preemia laureaatidele. tegemist on Euroopa teostega, mis tegelikult andsid Poolale ka iseseisvuse nii et olen nõus eelkõnelejatega ja ma usun, et kultuur ei saa olla vägivalla kasutuses ega ka ksenofoobia ega tolerantsuse puudumise ega rassismi käsutuses, see tundub meile ilmselge loomulikult on Euroopa kultuuripärandi aasta väga suure tähtsusega nii meile kui ka meie riikide kodanikele ja loodetavasti kasutame me seda eh, vastutustundlikult selleks, et edendada Euroopa kultuuri üle terve maailma ning jõudes siis selle integratsioonini, mida me tegelikult soovime. kõigepealt tahaksin tänada Euroopat kui sellist. pärast kommunismi perioodi just nimelt tänu kultuurile on meist saanud vabad inimesed mina töötasin teatris, olin lavastaja ning seega puutusin palju kokku inimestega, kellega me ikka ja jälle rääkisime kultuurist ja vabadusest, meenub näiteks Kislovski. kõik need inimesed tahtsid sellest kommunismist välja, lõpuks see meil ka õnnestus ja tahaksingi öelda teile aitäh, aitäh ähm, Euroopa Liidule ja tänu Euroopa Liidu vahenditele oleme me nüüd ehitanud suurepäraseid kultuuriehitisi, näiteks Gdanskis või siis on meil ka Breslavia mu-, muusikamuuseum, nii et mitmeid erinevaid kultuurilise väärtusega ehitisi tänu Euroopa Liidu vahenditele on restaureeritud ka mitmeid ähm, hooneid äh, Poolas. nii et me ei pea mitte ainult rääkima sellest, mida meie Euroopast tahame, aga mida meil Euroopale pakkuda on näiteks äh, teos teosed ja ähm, sündmused, mis on pühendatud Euroopa integratsioonile, erinevad festivalid või näiteks ka sündmused, mis leiavad asele äh, piiritsoonides, mis tähistavad äh, näiteks juudi kultuuri, saksa kultuuri, leedu kultuuri ja mida kõike veel, nii et me teeme koostööd ka näiteks konservaatoritega nii Valgevenes kui ka teistes riikides nii et see on lihtsalt äh, näiteks selleks, et äh, teie Euroopa Parlamendi saadikud saaksite ka aimu selleks, mida tehakse. nii et on väga suurepäraseid näiteid selle kohta, kuidas kultuuripärandit äh, on säilitatud meil teinekord kultuurist küll ei aita, kultuuri on vaja veelgi rohkem. ja kultuurist on saanud põhimõtteliselt justkui äh, toode, justkui terve tööstusharu. kultuur, kultuurituriste on praegu äh, tohutult ja Krakowis on meil praegu peaaegu samasugune probleem nagu Veneetsias seal toimus ka UNESCO kohtumine. suur aitäh, et äh, see kongress sai korraldatud just nimelt minu koduriigis. seal kogunesid nii Poola parlamendisaadikuid kui ka paljud teistest, kes te siin olete. Alberto Gutierrez, palun näiteks, nii et suur aitäh. tema mainis ju Santiago de Compostela või Camino de Santiago't siin oleme rääkinud ka näiteks Skopje amfiteatrite haldamisest ja paljust muustki. jah, ma tean, et ma läksin juba üle aja, aga kuna ma olen näitleja, siis ma tahaksin veel midagi lisada. ka siin, siin on ka teisi näitlejaid äh, saalis. ministrile ma sellest juba rääkisin ja tahaksin nüüd seda korrata ka siin nii et tsiteerin siis. E, e, tegemist on Poola luuletaja luuletusega, kes suri vangilaagris. tuleb lugeda üks kord, tuleb lugeda kaks korda, tuleb lugeda aastaid. ja vaid nii on võimalik linnul maanduda käele ja seda hirmuta, tuleb kirjutada kord, tuleb kirjutada kaks, tuleb kirjutada aastaid, kuni, kuniks see lind maandub teie käele ja viib su üksinduse, viib su üle mägede, üle jõgede ehk siis, äh, kui on aeg käes, siis tuleb ennast usaldada. suur tänu ka selle viimase kultuurilise panuse eest selle eh, ilusa luuletusega, aitäh! ja nüüd jõuame aruteluvooru ja mul on jälle kõne, üheksa kõnelejat ja seega pean ka nüüd kõneaega piirama ühe minutiga ja alustame meie kultuurikomisjoni esimehega Itaaliast, Luigi Kallo, kus ta on? Bitte, Herr Gallo. Sie haben das Wort eine Minute Buongiorno presidente, buongiorno cari colleghi, cari colleghi. tere kõigile, kallid kolleegid, suur tänu kõigile, kes siia kohale on tulnud, tegemist on erakordse võimalusega rääkida siin Euroopa jaoks strateegilistest teemadest, milleks on kultuur ja haridus. meie Euroopana peaksime olema justkui kultuuriline suurvõim. investeerida kultuuri ja haridusse ei tähenda mitte vaid majanduskasvu soodustamist ning äh, nutikate äh, töökohtade loomist, vaid see tähendab, et me loome uue majandusmudeli, mis, uue kasvumudeli, mis lähtub kultuurist. meil on seda ka absoluutselt vaja, sest et meil on käimas majanduskriis, keskkonnakriis ja täiesti pretsedenditu eksistentsiaalne kriis nii et valikuid äh, meil hetkel enam ei ole. numbrid räägivad iseenda eest. on olemas ka kultuuriline majandusmudel. me teame, et teised äh, sektorid on olnud kriisis, kuid kultuurisektor on ainus, mis on suutnud sellele vastu panna ning kasvab endiselt ning loob ka töökohti. rääkides äh, majanduskasvust, majanduse arengust, siis peaks ehk analüüsima eelarvevahendeid kultuurile ja haridusele ja võib-olla tuleks neid ka suurendada. praegu on sellised suured väljakutsed Euroopa Liidus. aitäh, järgmine kõneleja on Reinhard Piisek, Piisets ta on Austria Vabariigi Liidu Nõukogu kultuurikomisjoni esimees. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud esinaine. kultuuripärandi aasta kaks tuhat kaheksateist on üks võimalus oma endale ajalugu meelde tuletada, seda, kuidas, seda, mida silm näeb, kõiki neid ehitisi ja tahaksin kohe tulla Austria juurde. meil oli ka sajaaastane äh, riigi äh, sünnipäev, aga äh, tähistasime ka muid tähtpäevi ja tuleksingi aktuaalse teema juurde, et kui te tulete kuuendal, seitsmendal detsembril Viini, sellepärast siis Viinilt tahetakse ära võtta kultuuripärandi äh, Äh, tähistus ja ehistusõigus ei ole mitte ainult äh, riigi õigus, vaid äh, linnade ja külade õigus kodaniku linnapead otsustavad selle üle ja kuuskümmend protsenti Äh, äh, Viini ehitistest äh, on pärit kaheksateistkümnendast, üheksateistkümnendast sajandist barokiajastust ja oluline on, et austerlased saaksid aru, et kultuuripärandile tuleb Austrias ja Viinis rohkem tähelepanu pöörata. aitäh! ja Felix Montesfort Hispaania senatist, palun. Ah, ya. <laughs> tere kõigile, teen lühidalt. kultuur ja pärand loomulikult on Euroopa projekti aluseks ja see peab tuginema kindlatel jalgadel aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist oleme me pühendunud jätkusuutlikkusele, innovatsioonile, tehnoloogiale, aga meil on vaja siin ka teisi aspekte. meil on vaja solidaarsust põlvkondade vahelisust. ja nagu ma eile ütlesin, siis ma rääkisin, kui ma rääkisin just maapiirkondadest, kus ma räägin ka sotsiaalsest õiglusest, majanduslikust õiglusest, õiglusest töökohal, ligipääsust nii kasutajatele kui ka loojatele ja räägin ka sellest, et me, ei ole vaja mitte ainult informatsiooni, on vaja tõelist osalust, tõelist haridust, lõppkokkuvõttes ma räägin inimestest ja kontekstist, kus kõike tuleb kaitsta, aga tuleb kaitsta ka kombeid, ähm, tööviise ja kõike seda muud, mida on viljeletud selles konkreetses kohas juba aastasadu, nii et see peab olema nii õigus kui ka ressurss, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna meie komisjoni liige Julie Ward, palun, üks minut, palun. aitäh, tahtsin öelda, et äh, meil on väga sisukas äh, arutelu siin. E, mina olen ka äh, näitleja ja poeet ja kirjanik, aga siin ma olen õppinud ära haikukunsti, et kuidas võimalikult lühidalt äh, Äh, oma mõtteid edastada ja ma arvan, et väga hea on, kui me kasutame loomingulisust äh, oma aruteludes ja ma tahtsin austust avaldada vabatahtlike tööle, kes väga tihti väga oluliste algatustega välja tulevad ja siis äh, institutsioonid ja organisatsioonid äh, hakkavad neid edasi arendama, näiteks Michael Meyer, kes, äh, minu sõber, kes asutas organisatsiooni, mis tegeleb juudi pärandiga, ta on kaardistanud Euroopas sünagooge ja ma tean, et Krakowis sellel aastal oli äh, Äh, linnalise juudi pärandi konverents, te osalesite sellel ja see oli osa kultuuripärandi aastaprogrammist ja need asjad on tõesti väga olulised ja need näitavad, et äh, kuidas Euroopa Liit kõige paremini toimib ja jagatakse parimaid äh, tavasid ja tahaksin ühe märkuse teha lõpuks, et see puudutab pär- äh,, hävitatud kultuuripärandi restaureerimist. me ei ole selleks tulevikus võimelised, välja arvatud juhul, kui me kasutame digitaalseid vahendeid ja Süüria interneti ettevõtja Bassar Kartebel tapeti, ta kadus ja tapeti ja enne surma, enne kui ISIS ta röövis, lõida kolme, 3D versiooni Palmüürast ja me oleme tulevikus võimelised selle üles ehitama tänu tema tööle ja kes te ei tun-, ei ole veel kuulnud Basel Hartebellist, siis palun ähm, tutvuge sellega, mida ta on teinud. aitäh. ja nüüd saab sõna Kosovo parlamendi saadik, kultuurikomisjoni ase esimees Deuter Haksi. Teuta, Teuta wahrscheinlich. Okay. Dear ladies yeah. and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad. Te olete saanud äh, Kosovo kohta kaks erinevat versiooni, nii et kutsun teid äh, külastama Kosovot, et te ise näeksite, mis seal tegelikult toimub. Kosovo Vabariik on valmis võtma vastutust UNESCO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, aga Serbia äh, on selle vastu olnud, me palume, et Serbia ähm, äh, annaks meile tagasi röövitud äh, artefaktid ja arhiivid, aitäh! aitäh! ja Vesla Bediković Horvaatia parlamendist jälle. Hvala vam lijepo prije svega na ponovnoj prigodi da dovršim. aitäh, esmalt äh, äh, suur tänu selle eest, et mulle veel kord sõna annate, sest äh, võtsin juba esimese sektsiooni ajal ka sõna. tahaksin öelda, et Horvaatia on riik, millel on väga rikkalik materiaalne ja mittemateriaalne kultuuripärand, mis on UNESCO kultuuripärandi, maailma kultuuripärandi nimekirjas. aga kahjuks osa sellest kultuuripärandist on hävitatud üheksakümnendatel aastatel sõja ajal, mis Horvaatias toimus ja tuletan meelde, et meie linnad hävitati, purustati, eriti Dubrovnik või Vukovar said väga palju kahjustada ja samuti ka pealinn Zagreb. kakskümmend seitse aastat äh, pärast sõja lõppu enamus nendest hoonetest on restaureeritud, konserveeritud, kaitse alla võetud, eriti tänu Euroopa Liidu äh, vahenditele, tahaksin seda rõhutada, ja ka riikliku rahastuse abil. tahaksin rõhutada kultuuripärandi konserveerimist, sest see tegevus, mis praegu on toimunud, on Euroopa kultuuripärandi aasta raames oleme korraldanud näituse Horvaatias, Zagrebis restauraatorite, Horvaatia restauraatorite ühing ähm, korraldas selle näituse ja see ühing tähistas ka kahekümne seitsme aastast äh, püsimist ja rõhutab just nimelt äh, kultuuripärandi olulisust oma näitusel. aitäh ja nüüd saab sõna Andrea Popovitš, tema on ka just sõna saanud, kui ma õigesti mäletan ja tema on Montenegro parlamendist. aitäh veel kord, et mulle sõna annate. et annate mulle võimaluse siin rääkida ja jätkata oma sõnavõttu. paar sõna Montenegro äh, kultuuripärandist. kõige suurem osa meie mälestusmärkidest on Kotori suudmes või siis Kotoris, mis on UNESCO kaitse all. tegemist on artefaktidega, mis äh, on pärit Veneetsia ajastust või Austria-Ungari ajastust ja on ka terve rida kirikuid ja kloostreid, üsna väiksel territooriumil, Kootoril oma hiilgeajal, Kotoris oli hiilgeajal üle tervelt kolmkümmend kirikut ja kloostrit ja seal on ka üks kõige vanematest Euroopa katedraalidest, mis on pärit üheksakümnenda, üheksandast sajandist ja seal on ka äh, saartel kloostrikompleks äh, järvekallastel ja see on Montenegro ähm, riigi jaoks väga oluline olnud ähm, keskajal ja tegemist on mälestusmärkidega, mis äh, annavad tunnustust meie riigi väga äh,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 ja suur rõõm, et meid esindas siin äh, just äh, meie kolleeg, äh, kes rääkis, kes kandis ette ka luuletuse. nüüd aga paari sõnaga sellest, mida teeme siin parlamendis. me soovime, et komisjon ei oleks nii range, me sooviksime suuremat paindlikkust kultuurialaste kulutuste osas siin on loodud kaks väga suurt piirangut. esiteks eh, see, et piiratud on eh, need tegevused, mida saab kultuuriprogrammide all teha ning teiseks ka see, või kuidas investeeritakse ja hoiatan teid selle olukorra eest, sest et neli aastat hiljem on olukord täpselt samasugune ning siit täna kuuldu põhjal on ka selge, et me peame selle teema juurde tagasi tulema. aitäh! ja viimane kõneleja selles aruteluvoorus, Dragana Kostic Serbia parlamendist. üks minut on teil aega. aitäh, proua esineja, pean rõhutama, et Serbia kultuuriminister ähm, teevad jõupingutusi selleks, et kaitsta Serbia kultuuripärandit, rõhutan praegu käimasolevat projekti mis on pühendatud Sremmi kuningale, kes äh, sündis Serbia territooriumil äh, Konstantsi imperaator, kes äh, neile aladele tõi ristiusu. kultuuripärand on väga oluline, kun-, ja meil on järjest rohkem turiste, kes äh, tunnevad huvi kultuuripärandi vastu, kes äh, külastavad vastavaid äh, kohti. milline on Kosovo ja Metohhi osas tõde? ma arvan, et siin ei ole koht, kus seda arutada, aga aga küll see tõde päevavalgele tuleb. aitäh ja sellega oleme teise äh, vooru lõpetanud ja nüüd äh, jõuame kolmanda paneeldiskussiooni juurde. viimane temaatiline plokk tegeleb teemaga kultuur ja haridus. mõningaid asju me oleme siin arutelus juba maininud. kõigepealt ma palun, et Sarabine Ferhaien, kes eile vastavat istungit juhatas, võta, teeks meile lühikese kokkuvõtte eilsest. aitäh esimene osa äh, eilsest paneelist äh, oli põhjendatud sellele, et komisjon andis meile ülevaate sellest, mida on tehtud viimase kaheteist äh, kuu jooksul Euroopa kultuuripärandi aasta jooksul ja mis puudutab haridust, siis on kaks äh, keskse tähtsusega kava. Äh, esiteks in-, õpetada inimestele kultuuripärandit ja teiseks kasutada seda pärandit kõigis vanuserühmades, kõigi mm, ainete puhul. ja mm, Euroop-, väga oluline on kultuuripärandi projektide rahastamine komisjoni poolt ja seda on vaja teha, sellepärast et see väärib seda raha andmist ja Loova Euroopa ja Horisont kaks tuhat kahekümne raha on kasutatud selleks, et rahastada kultuuripärandiga seotud projekte, solid-, vabatahtlike korpust, solidaarsust, projekti ja Erasmuse äh, projekte. Äh, on terve rida pikaajalisi projekte, mis on planeeritud äh, õigusloomelise tegevuse raames. on olemas ka kultuuripärandi tegevuskava vastuvõtmise kava ja kultuuripärandi kool, mis on seotud e-koolituse platvormiga ja õpetajate koolitusega ja mis hõlmab ka ühiseid Euroopa Liidu UNESCO projekte ja mittemateriaalset kultuuripärandit. me kuulsime väga palju liikmesriikide parlamendi esindajatelt. Euroopa Liidu kultuuripärandi aasta on olnud väga stimuleeriv Euroopa liikmesriikide kohalikel ja piirkondlikel tasanditel. väga palju räägiti olulistest õppetundidest tulevase töö jaoks ja sellest, kuidas tagada sünergiat hariduse ja kultuuripärandi vahel. oluline on kultuuripärandit kalliks pidada, nii äh, materiaalset kui mittemateriaalset kultuuripärandit, vaja on rohkem ära teha selleks, et kultuuripärand oleks Äh, paremini juurdepääsetav, näiteks äh, oleks paremini seotud äh, kuu, koolidega ja pehmete oskuste arendamisega. väga oluline on tagada, et erinevad osapooled oleksid võimelised osalema haldamises. alt üles lähenemine on väga oluline, eriti piirkondlikul tasandi, piirkondlik tasand mängib olulist rolli ja selleks, et äh, kultuuripärandit saaks paremini kasutada hariduses, on vaja rohkem ära teha, seda on vaja rohkem õppekavades arvesse võtta kultuuriga, pärandiga tegeleme, peaks algama või väga varakult. Äh, meil on äh, häid näiteid, aga väga palju rohkem oleks vaja ära teha. vaja on edendada mobiilsust noorte hulgas, virtuaalõpe oleks väga hea e, e-twinning on väga hea näide, kuidas seda tõhusalt teha ning ametlikud äh, haridusjõupingutused, äh, nendega peavad kaasnema ka mitteametlikud äh, algatused ja tegevused. vabatahtlikud saavad väga palju ära teha selleks, et, et säilitada kultuuripärandit. vabatahtlike korpus annab võimalusi noortele, eriti regulaar, reguleeritud Äh, raamistikus äh, vabatahtlikkus on väga oluline, aga vaja on ka võttes arvesse, et võtta arvesse noorte elutingimusi ja vaja on äh, tegeleda sellega, et kunst saaks oma õige koha. E-, kunst ja kultuur annavad noortele mm, elu mõtte ja nad peavad olema prioriteediks, mitte lihtsalt lisandiks kunst ja kultuur saavad olla ka vahendiks, kuidas õpetada teisi teemasid ning seos kultuuripärandi ja hariduse vahel on võtmetähtsusega, eri, seda ka äh, selles osas, mis puudutab äh, teiste paneelide teemasid, kultuuripärand ja identiteet näiteks, et kui meil ei õnnestu äh, inimestele kultuuripärandit äh, lähemale tuua hariduses, siis me kaotame selle ja kultuuripärand kaotab oma tähtsuse, aitäh. Äh, aitäh selle väga mahuka eilse arutelu äh, ähm, tutvustamise eest, mis tundub olevat olnud väga huvitav ja tervitan nüüd meie kõnelejaid ja kõigepealt saab sõna Nicole Gichet-Koning, kes on vaba, Brüsseli Vabaülikooli teadur ja räägib meile lühidalt oma kogemustest. Teil on sõna, palun. aitäh, proua juhataja, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed, lugupeetud osalejad, see uurim-, selle uurimuse tellis kultuurikomisjon ja eesmärgiks oli siis äh, käsitleda mm, võimalikke sünergiaid hariduse ja kultuuripärandipoliitikate vahel, et mida on vaja selleks, et äh, olemasolevad sünergiad oleksid tõhusamad, kus ja kuidas oleks võimalik äh, kohtuma panna haridus- ja kultuuripärand selleks, et edendada inimeste võimekust, et nad oleksid vastutustundlikud kodanikud. ja vaadates läbi olemasoleva kirjanduse, siis on väga palju segadust riikides ja keeltes, kultuuri tajumise, kultuuripärandi, hariduse, kunstihariduse ja kultuuripärandi hariduse vahel. peamine mm, raskus sünergia loomisel haridus- ja äh, pärandipoliitikate vahel on, et need kuuluvad väga mitmekesiste organisatsioonide mm, haldusalasse. sünergiad on olemas, mõned äh, asjad toimivad väga hästi, nagu näiteks koolid äh, adopteerivad monumendi e-twinning, mida on mainitud täna, mõned on olnud ajutised, nagu SIT, linn, linna all, kõik äh, teed viivad Rooma, äh, Stop Graffiti ja Kaitskem koos äh, kultuuripärandit. mõned on alt üles lähenemisega, nagu näiteks Meie oleme pärand või siis ka Euroopa kultuuripärandi aasta tulevikuga tegelev algatus ja on ka teisi näiteid, milles, mida võiks äh, nimetada. aga neist äh, sünergiatest ei piisa. miks? üks äh, peamistest asja, on äh, see, et äh, kultuuripärand äh, hariduses on tavaliselt selline hädalahendus, et on palju selliseid ühekordseid ja individuaalseid algatusi, ei mõelda pikaajaliselt ühte tuhandet viit, ühteteist tuhandet viitsadat kultuuripärandi aasta sündmust tuleks uurida ja käsitleda seda, et mida tulevikus, mis tulevikus saab nendest erinevatest äh, üritustest? me kuulsime eile näiteks seda, et kui oluline on see, et kultuuriprogrammidesse toodaks tagasi muusika ja kui oluline on inimese hääl ja see, sellega jõuan ühe teise äh, olulise leiu juurde, et äh, haridus ei ole tihti juurdunud kultuuripärandi puhul, et sünergia ei ole struktuuriline, seda ei võeta piisavalt arvesse haridussüsteemis ja täiendavad äh, uurimused äh, minu omale on siin ära toodud ja kohati nad äh, esinevad ka soovituste hulgas. mis puudutab haridust ja kultuuripärandi alast harimist, siis me soovitame parlamendi liikmetele, et rakendatakse ellu järgnevad ettepanekud Euroopa Liidu rahastamiskavades, et julgustataks struktuurilist koostööd kultuuripärandialast haridust kõigis õppekavades, nii äh, ametlik, formaalses kui mitteametlikus äh, õppes. et selgelt määratletaks kultuur, kultuuripärand, haridus, äh, kunstiharidus ja kultuuripärandiharidus, et koostatakse Euroopa sõnastik, kõik need ähm, mõisted on liiga spetsiifilised, et et selleks, et neid korralikult kasutada ja et rohkem levitatakse häid tavasid, ähm, nagu näiteks äh, õppimine objektidelt, äh, pärand äh, klassitoas ja mm, ning parimate tavade instrument rahvusvahelisel, mis on rahvusvahelisel muuseumide nõukogudel, nõukogul ja äh, tuleb tagada see, et ähm, et äh, pidevalt äh, ähm, uuendataks seoseid hariduse ja kultuuripärandi vahel, et ei oleks liiga palju teavet. Äh, ja vaja on tegeleda kultuuripärade alase teadlikkusega, konserveerimisega, tuleb rohkem käsitleda ka Erasmus plussi raames või pik-, elukestva õppe programmide raames äh, kultuuripärandi teemasid äh, või ka teiste erinevate organisatsioonide äh, programmide raames ning tuleb äh, planeerida vastavad vaja, rahalised vahendid, pidades silmas pikaajalist perspektiivi ja seda, mis juba on osutunud kasulikuks. vaja on sün-, rahaline sünergia luua erinevate Euroopa Liidu komiteede vahel ning vaja on tugevaid sidemeid luua selle asemel, et oleks järjest rohkem ühekordseid üritusi, aitäh! aitäh ka selle sisendi eest, eriti just see viimane asi, võttes arvesse nurjunud äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve läbirääkimisi, on äh, oluline, et me üritaks jätkusuutlikumalt äh, raha kasutada, kui meil raha on. aitäh sõnavõtu eest ja ma nüüd annaks sõna kolleeg Rafael Gerardile, Prantsusmaa Rahvusassambleest, sellepärast et ta peab varem ära minema ja sellepärast annaksin talle nüüd kohe sõna. palun, teil on sõna, härra Gerard. aitäh lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud riiklike parlamentide saadikud, mul on väga hea meel siin eh, esindada kultuuri- ja hariduskomisjoni eh, esimeest. me oleme siin kaks päeva rääkinud Euroopa kultuuripärandist, eh, monumentidest, aga ka kultuuripärandist, kunstipärandist ja kirjanduspärandist ja nii edasi, et selle pärandi me oleme pärinud eelnevatelt põlvkondadelt, me ei saa seda säilitada ja edasi anda ilma hariduseta. eurooplastena on meil ühine pärand. Euroopa on alati äh, Euroopas on alati olnud piiriülesed äh, kunsti ja kuuli, kultuurivoolud, ma räägin siin Kreeka-Rooma kunstist ja bütsantsist ja romantismist, äh, juugendstiilist ja ma loomulikult siin kõike ära ei too, see näitab, et kunstnike ja arhitektide ähm, liikumine on võimaldanud luua selline elu, sellise eluraamistiku, mis annab Euroopa kodanikele äh, tunde, et nad kuuluvad samasse maailma äh, ja aga me peame tegema tööd selleks, et see materiaalne ja mittemateriaalne kultuuripärand mitte ainult alles ei jääks, vaid see ka edastataks noorematele põlvkondadele. väga oluline on, et me säilitaks ühise Euroopa kultuuri, aga et me teaksime ka, millised on erinevused ja milline on kultuuridevaheline dialoog. president mm, mm, Macron täna külastas Molenbeeki piirkonda Brüsselis ja ütles, et äh, ei tohiks äh, ennast identifitseerida ainult oma äh, kvartaliga, vaid ka oma riigiga ja Euroopa Liiduga ja see kuuluvustunne käib äh, majandusliku, aga eelkõige kultuurilise, kunstilise ja haridusealaste vahetuste kaudu. ja nagu ka Portugali kolleeg just rääkis, oleme otsustanud äh, alustada algkoolist äh, esimese võõrkeele õpet. Prantsusmaal valitsus on kultuuripärandi aastal otsustanud Äh, parendada kultuuri ja kunsti õpit, et see mm, äh, jõuaks kolmekümne protsendi lastele ja Kultuuriministeerium on käivitanud eelmise aasta lõpus äh, tegevuskava, et kõik kolme kuni kaheksateist aasta vanused lapsed saaksid osaleda kvaliteetsetes kultuuri- ja kunstiprogrammides. E-, eesmärgiks on, et kultuur ja kunst oleksid kooli õppetöö südames ehm, olulised on muidugi äh, ka äh, klassikalise kunsti tunnid, muusikatunnid, aga nüüd soovitatakse äh, kunstilisemat lähenemist äh, et rohkem oleks, tegeldakse äh, ka tõlgendamisega, et kõigil lastel oleks juurdepääs kultuurile. praegu äh, ja kümme protsenti kooli ajast peab äh, olema pühendatud kultuurile ja kunstile ja ka kultu-, koolivälised õppekavad peavad tegelema kunstiga, see peab algama juba alates kolmandast eluaastast, lasteaia ajast. ja see kultuuri ja hariduse äh, tegevuskava rõhutab ka muusikat, et äh, kõigis äh, koolides võib-olla peaks edaspidi olema koor ja, ja vanemad õpilased peaksid saama osaleda kontsertidel ja oluline on ka äh, see, et äh, olulised äh, muusikud käiksid koolides nagu Renaud Capuçon ja väga oluline on laste ja noorte teadlikkuse tõstmine kultuuripärandist, see äh, ka parandab nende suhtumist oma elutingimustesse ning ähm, meie tegevuskava näeb ette, et vähemalt üks kord aastas käidaks mingisuguses äh, ähm, kultuurilises kohas kooli lähedal vähemalt üks kord aastas ja see peaks siis lapsi ette valmistama äh, haridustee lõppemisele ja vähemalt äh, ühe aasta jooksul saavad äh, noored ka juurdepääsu ähm, muuseumidele äh, kultuuripileti raames, see on selline digitaalne pilet, mis näitab lastele, et milline kultuuriline rikkus teda ümbritseb, selle pileti väärtus on viissada eurot, praegu on see pilootprojekti raames Itaal- ja seda viitsadat eurot saaks siis kasutada, tuginedes Itaalia äh, kogemusele ja kui see, need kui see äh, edukaks osul-, osutub, siis oleks väga huvitav äh, seda äh, kogemust jagada ka teiste Euroopa riikidega, et näiteks Erasmuse üliõpilased võiksid saada sellise võimaluse. Need on siis need asjad, mida me oleme Prantsusmaal teinud selleks, et uuendada seda sidet kultuuri ja hariduse vahel, aitäh! aitäh nende väga paljude positiivsete näidete eest, millest te meile rääkisite. ja nüüd saab sõna Maria Augusta Santos Portugali parlamendist. aitäh ja Portugali parlamendi nimel äh, tervitan siin kõiki äh, meie oleme me ei eksisteeri ilma ähm, mälestusteta ja ilma vastutuseta me võib-olla ei vääri äh, eksisteerimist. seda nimetas, seda kirjutas Jose Samargo äh, neljakesi sai üheksakümne neljandal aastal Nobeli kirjanduspreemia ja oluline on meie ühine vastutus, see tähendab aga ka seda, et haridus ja teadus äh, on väga olulised meie ühiste teadmiste jaoks. meie ühine pärand on väga oluline pärand ja järgmisele põlvkonnale tuleb see edasi anda. Portugal on maailmale väga avatud riik, meil on väga pikk ajalugu, meil on suur diasporaa kõigil mandritel, meil on äh, väga tugevad tunded kogu maailmaga seotud. meie riik on väga avatud inimõigustele. ja oluline on ehitada üles tulevaste põlvkondade jaoks tulevik. mitmes mõttes on Portugal arvamusel, et kultuur on üks demokraatia ja riik, rahvusliku identiteedi alustalasid, me peame selle tegema kõigile juurdepääsetavaks. meil on vaja pidevalt äh, teha tööd selle nimel, et äh, säiliks äh, ja laieneks meie kultuuripärand, selleks on meil vaja väga kõikehõlmavat kultuuripoliitikat, mis tegeleks ka hariduse ja teadusega. hariduse vallas on meil vaja metoodilist pidevat lähenemist, selle jaoks on vaja teemasid nagu kunst ja humanitaarteadused Ähm, kooliõpikutes käsitleda ning me peame äh, teadust ja haridust ähm, innustama kasutama uusi äh, tehnoloogiaid äh, kultuuripärandi jaoks ähm, ja kultuuripärandi väärtustamiseks. oluline on demokratiseerimisprotsessi tugevdada ja kõigile kodanikele anda juurdepääs kultuurile on väga palju projekte läbi viidud, mis äh, on tegelenud väga erinevate sektoritega, kokku on meil riiklik kunstikava, mis on suunatud õpilastele ja on äh, mingi kava, mis äh, on seotud kooliõpilaste lugemisoskuse arendamisega ja meie töö toimub võrgustikes, millesse on äh, ühendatud siis äh, keskvalitsus ja kohalikud omavalitsused, äh, kodanikuühiskond, meie kultuuripärand Euroopa Liidus on meie ühine identiteet, see on meie hariduse, teaduse, kodanike ja kultuuripärandi ankruks. me tahame inimlikku arengut, majanduslikku, sotsiaalset, poliitilist ja kultuurilist arengut ja me loodame, et kool on priviligeeritud raamistik selleks, et seda teoks teha ja et kõik UNESCO soovitused ellu rakendada Äh, inimeste kasvatamine vastutustundlikeks äh, kodanikeks, kus on privilegee-, kus tal on privileeg omandada haridus, seda on vaja äh, noortele inimestele selgeks teha, me peame inimesi harima selleks, et äh, neid asju, neid väärtusi säilitada, et neid äh, kultuurilisi väärtusi omaks võtta. hariduse ja avaliku poliitika vahel on väga palju sünergiat ja kultuuripärandi vahel, aga sellest ei piisa, meil on vaja tugevamaid struktuure selleks, et äh, neid valdkondi äh, paremini üksteisega siduda, me peame rohkem ja paremini koostööd tegema, peame olema võimelised seda koostööd süvendama, selleks et meie teadmised, meie väärtused, meie ressursid, et me neid jagaksime ja et see tugevdaks meie tööd võrgustikes. globaliseerumise ja universaliseerumise ajastul ei ole mingeid suletud kultuure meil on vaja järjest rohkem vastastikust austust, kultuuridevahelist dialoogi, dialoogi tsivilisatsioonide vahel inimõigustele tuginedes ja rahupüüdlustele tuginedes. me tähistasime seitsmekümne aasta möödumist univer-, inim-, inimõiguste uni-, eh, te-, deklaratsiooni vastuvõtmisest ja eh, Euroopa peab olema juhtiv kultuuri, hariduse vallas, sest äh, see ongi see, mis meist teeb inimesed. meil on vaja humaansemat äh, poliitilist tegutsemist, me kõik peame tugevdama oma Euroopa identiteeti ja lõpetuseks tahaks tsiteerida Albert Camus'd, kes viiekümne seitsmendal aastal sai Nobeli preemia. ilma kultuuri, ilma sõlt-, suhtelise vabaduseta, mida ta tähendab, on iga ühiskond ükskõik kui perfektne ta ka on, üks, lihtsalt üks džungliühiskond. aitäh selle väga äh, kirgliku üleskutse eest mm ja me jätkame Teota Hadžioga Kosovo parlamendist. Thank you, we as a group agreed that I would say on behalf of the aitäh! leppisime kokku, et meie rühma nimel ma võtan paar sõna, ütlen paar sõna sel teemal. lugupeetud daamid ja härrad, kultuuripärand Kosovos läheb tagasi iidsetesse aegadesse äh, me oleme riik ja rahvus, kus ähm, kultuuri mitmekesisus on äärmiselt väärtuslik, me peame seda säilitama. ja see on ka kaitstud meie põhiseadusega ja teiste seadustega. Kosovo Vabariik investeerib kõigi kogukondade kultuuripärandisse võrdsetel alustel me usume, et kultuuripärand on, meie kultuuripärand on väga oluline osa Euroopa kultuuripärandist ja mul on hea meel, et ka Euroopa Liit investeerib sellesse olulisse valdkonda, et säilitada seda pärandit nii hästi kui võimalik. tõesti tasub tulla meid külastama, et näha meie väärtuslikku pärandit. ja olukord on kaugel sellest, mida oleme kuulnud täna Serbia delegatsioonilt. meil on tuhandeid äh, artefakte äh, äh, Belgradis, mis tuleks tagasi anda Kosovole, aitäh! suur tänu ja nüüd Ulla Isler saab nüüd sõna ja ma pean kõigepealt vabandama, et täna türgikeelse tõlkega asjad ei toiminud, me uurime, ähm, mis, mis lahti on. mind see ennast ka väga ärritab, sest eile kõik toimis. nii et äh, ma tõesti palun vabandust, et täna äh, siis ähm, türgikeelne tõlge ei toiminud, aga ma tean, et ähm, te äh, olete ette valmistanud oma ettekande ka inglise keeles, nii et annan teile nüüd sõna, palun. Thank you, dear chairperson, dear colleagues. First of all, I suur tänu, proua esimees, lugupeetud kolleegid, kõigepealt äh, tahaksin avaldada tänu Euroopa Parlamendile äh, selle äh, koosoleku korraldamise eest. meie teadmiste jagamise kaudu anname väga olulise panuse meie suhete arendamiseks. olles Euroopa Liiduga liitumise protsessis, peab Türgi väga oluliseks meie äh, suhtekultuurilisi aspekte ja kõike, mis puudutab ähm, kultuuriharidust. peatükk, äh, peatüki kakssada kuus raames, mis puudutab haridust äh, ja kultuuri töötame me koos Euroopa Liiduga, et rakendada oma kultuuripoliitikaid ja me oleme alustanud läbirääkimisi nimetatud peatüki üle, kuid paraku oleme nende läbirääkimiste juures vastakuti poliitiliste katsumustega. Äh, arengupoliitikad ja kultuurilised aspektid on väga olulised ja meie jaoks on väga oluline kultuuri edendamine, kultuuri mitmekesisuse säilitamine ning kultuuripärandi säilitamine. Türgi annab oma panuse ja osaleb Euroopa Liidu kultuuriagendas ning järgib kultuuri ja arengupoliitikat ka UNESCO raames. Türgi on mitmete rahvusvaheliste konventsioonide liige, mis puudutavad kultuuripärandit ning töötab ka Tisikos kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on äh, Türgi osa võtnud Euroopa Liidu äh, asjadest programmidest äh, nagu kultuuriprogramm. Ähm, on tõlgitud ähm, olulisi teoseid ning ähm, Türgis koordineeritakse muidu kultuuriprojekte, me osaleme UNESCO, Interpoli ja Euro-, äh, rahvusvahelise tolliorganisatsiooni koostöös, et äh, takistada kultuurivarade smugeldamist. ning Türgi äh, pooldab kultuurivarade tagasiviimist päritoluriikidesse. meie riik on osaline kõigis põhilistes rahvusvahelistes lepetes Ähm, mis puudutavad äh, selliseid artefakte, meil on päritoluriikide äh, identiteedile oluline tähtsus. väga oluline on äh, siin mitmekultuuriline koostöö, millesse kõik riigid peavad panustama, täides oma rahvusvahelisi kohustusi. Türgi mõistab tugevalt hukka kultuurivarade hävitamise. meie riik on äh, konventsiooni liige, mis käsitleb kultuurivarade hävitamise ja nendega illegaalse kaubitsemise vastast võitlust ning äh, me äh, võtame oma territooriumil olulisi meetmeid, et sellega tegeleda. näiteks on Kultuuriministeerium korraldanud seminare meie ja korrakaitseametnikele jaganud voldikuid kõigis riigiasutustes, et tõsta teadlikkust varastatud kultuurivaradest mm, seoses konfliktidega meie naaberriikides. ja lõpetuseks, Türgi on tegemas muudatusi oma haridussüsteemis ja võtnud meetmeid, et edendada kultuuripärandi alast teadmist. me rakendanud mitmeid äh, programme erinevates äh, eluvaldkondades, näiteks äh, erinevaid pilootprojekte noorte inimeste kaasamiseks. head kolleegid, ma tahaksin lõpetuseks välja tuua ka mõned mureküsimused. meie kultuurid, meie religioonid ja meie sotsiaalne mõistmine ei luba mitte ühtegi religioosset või püha paika hävitada kuid mašeed, kirikudi ja sünagoogid on ajast aega koos eksisteerinud. näiteks Ottomani impeeriumi ajal ähm, äh, oli selliseid äh, linnu, kus äh, kõik religioonid said äh, rahulikult koos eksisteerida, kuid pärast äh, Ottomani impeeriumi lõppu äh, toimus paljude selliste äh, varade hävitamine äh, rahvuslike liikumise tõusutõttu Euroopas. nüüd on mitmeid kirikuid ja mošeesid restaureeritud, nad on taas avatud ja juurdepääsetud turistidele. head kolleegid, ma tahaksin veel kord tänada selle kohtumise korraldajad ning ootan huviga ka teie sõnavõtte, aitäh! suur tänu! saab ainult loota, et kuigi poliitiline olukord on võib-olla veidi keerukas hetkel Euroopa Liidu ja Türgi vahel, siis loodetavasti vähemalt kultuurivaldkonnas toimivad asjad paremini. igal juhul suur tänu, et äh, olete olnud meie konverentsi osavõtja. aga nüüd äh, siis viimane aruteluvoor. meil on aega äh, kella kaksteist viieteistkümneni, veerand üheni. et äh, siis ma tõesti pean katkestama, sest me jõuame selle aja sees valmis. kõigepealt annan sõna Iirimaa senati liikmele Urranele. suur tänu, esimees, te küsisite äh, selle kohta, rääkisite sellest, et kui meil on küsimus, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me tahame minna, siis me peame vaatama kultuuri ja kunsti poole. ning äh, tõepoolest äh, identiteet, äh, ähm, inimväärikus, see, see, selle kõige juures on muusika, visuaalsed kunstid, luule äärmiselt olulised, seal on tohutu mõju ja tõeline, tõeline võim on äh, äh, tervenemises, on äh, ise, aga ka isegi leinas, päris kindlasti algebra meid ei aita, et läbi kuidagi jõuda katastroofidest ja kuidagi ühiskonnas hakkama saada miks me räägime ainult STEM-ist, miks me räägime ainult loodusteadustest ja matemaatikast, miks ei ole esikohal kunstid ja kultuur? kõige juures, millest me täna oleme rääkinud, äh, on olnud põhikohal äh, kunst ja selle tähtsus. iga iga kord, kui ma ähm, televiisori äh, sisse lülitan, ma näen äh, ainult pankureid, kes räägivad rahast äh,, aga kunstil ja kultuuril peab olema samasugune võim, samasugune nähtavus, et ta saaks püüelda ülespoole lihtsalt selle pärast, mis tähtsus äh, tal on üksikisikule emotsionaalselt, intellektuaalselt ja samamoodi ka majanduselt suur tänu selle väga kirgliku sõnavõtu eest. ma usun, et saame selle kõik alla kirjutada. nüüd Anna Vassiljevska Poola seimist. kus ta istub? palun, üks minut on teil aega. suur tänu mina olen Poola parlamendi saadik ning kuulun ka haridus- ja kultuurikomisjoni. tahaksin teiega jagada oma mõtteid, mis puudutab haridust ning kultuuripärandi, pärandit, siis tuleb hariduses pärandist ka rääkida, tegemist on valdkondadega mis peegeldavad meie väärtusi, nii kultuurilisi kui ka pärandit puudutavaid kultuuripärandialast haridust tuleb alustada juba algkoolis, see on väga oluline lastele, peab pakkuma võimalust lastele huvituda sellistest asjadest. seda saab teha näiteks mänguliselt, võib-olla ka mingite mängudega, mis äh, kohustavad lapsi käima äh, kultuuriväärtusi vaatamas linnas. ka selliseid tegevusi, mis äh, toovad kokku vanemad ja lapsed. seeläbi lapsed õpivad tundma ümbritsevat ning samal ajal saavad teada ka kultuuriväärtuste kohta. kultuuripärandist tuleb rääkida ka järgmistes kooliastmetes. pärand on ju osa meie kultuurilisest identiteedist. me peame toetama õpetajaid selles töös, samuti soodustama innovatsiooni tänan. suur tänu ja nüüd äh, Julie Wood, meie parlamendiliige, teil on sõna üheks minutiks. tahtsin lihtsalt öelda seda, et haridus peab käima ka meie kohta, meie peame õppima, ka meie peame olema piisavalt ähm, alandlikud, mõistma, et me ei tea kõike. me peame vaatama ka väljapoole ja rohujuure tasandil mõistma asju. ma olin Euroopa muuseumide võrgustiku praktikant ja olles ja veetsin aega Maastrichtis äh, ühes muuseumis äh, ja kultuuripärandikeskuses äh, ja selle kohta on ka üks äh, film, ähm, millist tööd seal äh, tehakse, aga igaühel on võimalik ka ise palju rohkem ära teha, minna oma kohalikku muuseumi ja äh, seal vabatahtlikuna töötada, et näha, kuidas need asutused kulisside taga toimuvad ja ma arvan, et see võimaldaks meil olla palju paremad selle sektori eeskostjad. suur tänu. härra Sevastakis, palun Kreeka parlamendi liige. Στην πόλη μου, την Αθήνα, στην πατρίδα. Suur tänu minu riigis, äh, minu koduriigis Ateenas, Kreekas. on olukord selline, et iga arheoloogilise kaevamise juures leitakse jälle midagi uut, midagi antiikset ja see tähendab muidugi, et ähm, ajalooline pärand on otseselt seotud ka kaasaegse linna ehitamisega, ruumiplaneerimisega. see, kuidas me üldse tajume ruumi, niisiis kogemus linnas ja ka kogemus looduses on samuti teatav äh, hariduse vorm ja see suur surve, mis on tekkinud rahvaste rände kaudu, eh, loob lõppkokkuvõttes palju suurema kultuurilise ebakindluse. nii et eh, see on selline struktuurne ebakindlus, eh, mida tunneb tänapäeva inimene, see on samuti asi, millest me peame rääkima. mitte ainult sellest, kuidas me tehniliste vahenditega mineviku mineviku kultuurivarad esile toome, vaid meil on vaja ka sellist aktiivset vaadlusviisi, et seda kõike vastu võtta ja luua äh, tuleviku Euroopa alus. suur tänu, proua Pilt, palun! suur tänu! kultuuripärandi algatus number neli, mis puudutab äh, ülemineku äh, pärandit. tegemist on väga tundliku teemaga Prantsusmaal ja eriti äh, minu kodupiirkonnas, kus on täiesti uskumatult algatusi, näiteks Saint-François d'Assisi kirik, mis tahetakse ümber ehitada ähm, kaubanduskeskuseks, nii et me nii ehk naa peame pa-, juba pakume abi ju ka kirikutele, mis on sattunud äh, Äh, raskustesse. nüüd äh, Serbia, see on samuti ortodoksi usku inimeste jaoks väga olulisi äh, kirikuid, kuid ometi, ometigi on näiteks alles oktoobrikuus leidnud aset kaks rünnakut, tegemist on vaid näidetega, mis saab siis meie religioonist, mis on usu meie identiteedist, usu, osa meie pärandist, kui pühakodad, pühakodasid rünnatakse, suur aitäh! suur tänu ja viimane kõneleja selles aruteluringis on Luigi Kallo Itaalia parlamendist ja siis peame me paraku oma kohtumise lõpetama. suur tänu. proua esimees, ma tahaksin tänada kõiki, kes on selles aruteluringis aktiivselt osalenud. tahaksin kasutada seda minutit, mis mul on, et rääkida haridusest mis puudutab äh, artiklit sada kuuskümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust, äh, siis äh, seal on välja toodud, et et tuleb arendada ka Euroopa hariduse Euroopa ülest mõõdet, see tähendab, et meil on vaja ühtset haridusmudelit, mis võtab aluseks meie ajaloo ja mis aitab leida Euroopa identiteedi. kuulsin erinevaid sõnavõtte, mis tegelesid sellega, kuidas äh, oleks võimalik kultuurivaldkonnas äh, tõepoolest sukelduda mingisse täiesti uude teemasse inimese jaoks. ja on öeldud, et kultuurimõõde tuleb äh, tõepoolest seostada ka teiste eluvaldkondadega, et inimesel oleks tõesti võimalik ähm, ähm, sealt leida see, mis on tema jaoks oluline. nüüd Itaalias oleme me võtnud ühe konkreetse meetme, nimelt äh, õppejõudude väljaõpe. see on samuti väga oluline ja võimaldab äh, teha struktuurseid muudatusi. suur tänu ka selle viimase sõnavõtust, mis oli väga huvitav ja kogu meie aru, viimane aruteluring oli tõepoolest põnev ja äh, ka kirglik, mis on muidugi arusaadav, tegemist on väga olulise teemaga meile kõigile. ja näitab, et kultuuri ja haridust ei saa niisama kõrvale heita. nüüd äh, lõpet-, meie arutelu lõpetuseks annan sõna härra Tibor Navratšišile, kes on kultuuri, hariduse ja noorsooteemaga tegelev volinik. mul on väga hea meel teid siin tervitada ja annaksingi nüüd teile sõna, millega me siis ka lõpetame meie tänase istungi. palun, härra Navratšiš. aitäh, proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud liikmesriikide parlamentide liikmed viimased kaks päeva on olnud võimalus äh, mõtiskleda, äh, räägida põhilistest teemadest, mis on seotud Euroopa kultuuripärandi aastaga. see on olnud hetk, äh, kus oli võimalik vaadata Euroopa Liidu ajaloosse, milles kultuuripärand mängib väga olulist rolli ja arutleda selle üle, kuidas me ühiselt saame meie visioonid viia ellu ja minu jaoks on see ka võimalus tänada teid isiklikult selle eest, et olete suurepärase algatuse teinud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli teie toetus määrava tähtsusega, et selle algatuse ettepanek heaks kiidetakse ja seejärel saime ka eelarve eh, eraldada. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli teie toetus pidev kui üle kogu Euroopa võtsid kuju erinevad algatused, projektid, üritused. Teie kolleegid Ähm, edendasid äh, seda erinevates riikides, ähm, osa, liitusid erinevate sidusrühmade komiteedega, aga mis kõige olulisem, te tõite Euroopa kultuuripärandi aasta äh, inimeste peadesse, äh, kelle, keda te esindate. seni on kultuuripärandi aastal toimunud üksteist tuhat viissada mm, üritus, kaheksa tuhat projekti on saanud kultuuripärandi aasta tähistuse. me oleme jõudnud eelkõige noorte inimesteni, kes on meie asendamatu ja unikaalse kultuuripärandi tulevased kaitsjad. üks selline näide on Discover EU avasta Euroopa Liitu, see oli Euroopa Komisjoni pilootprojekt, mille rahastas Euroopa Parlament, viisteist tuhat noort eurooplast said tasuta reisi ehm, passi, et ähm, reisida ringi mööda Euroopat, õppida tundma teisi inimesi, tunnetada seda, mis on olla eurooplane ja kaks äh, neist noortest inimestest äh, said Euroopa kultuuripärandi aastasaadikutest, kes äh, ühismeedias kõnelesid oma kogemustest ja kutsusid ka teisi noori inimesi liituma. veel üks oluline algatus, mis sel aastal loodi, oli story maps, loode kaart, lugude kaart, mis, mille lõi Euroopa Komisjon, see on ähm, tasuta interaktiivne kaart veebis, mis äh, mis siis võimaldab lihtsalt juurdepääsu erinevatele kultuuriprojektidele ja märgistustele nagu Euroopa kultuuripärand või ka digitaalne kaart eh, Eurobana, mis eh, sisaldab üle viie miljoni erinevat eh, artefakti, raamatut enam kui kolmest tuhandest kultuuriasutusest üle Euroopa. Need kaardid on, neid kaarte on vaadanud seni üle viieteistkümne tuhande inimese ning nende arv suureneb päev-päevalt Need algatused on toonud kokku terve rea inimesi üle kogu Euroopa, kes äh, soovivad taasavastada oma kultuuripärandit ja sellega aktiivselt tegeleda. kõige väiksematest kõige suuremate linnadeni on suudetud taaselustada inimeste huvi oma kultuuripärandi vastu. üks näide oli kellade äh, löömise algatus. kahekümne esimesel septembril helisesid kellad kirikutes, äh, raekodades ja teistes asutustes neljateistkümnes Euroopa linnas samaaegselt ja see meenutas meile, et meil võivad olla erinevad lood, erinevad keeled, erinevad vaatepunktid, kuid kellade helista-, helisemisel on ühendav lootuse ja äh, tähistamise eh, sõnum. see kõik näitab, kuidas Euroopa kontekstis on võimalik ka oma piirkondlikku ja rahvuslikku identiteedi tähistada, kui oluline see on meie ühiskondadele. ma olen veendunud ja kindlasti olete ka teie, et Euroopa lood, mille põimivad, eh, on põimitud ühte, ühtse eh, ajaloolise ja kultuurilise kogemusega ja see on midagi, millele me peame pöörama oma liidus suurt tähelepanu. me peame meeles pidama kõige olulisemat õppetundi, mis me oleme sellest aastast õppinud, nimelt, et rohkem on seda, mis meid ühendab, mitte seda, mis meid lahutab. see ühtsuse tunne on see, mis iseloomustab kultuuripärandi aastat kõik need erinevad äh, algatused, üritused, mis ühendasid Euroopa institutsioone, liikmesriike, üheksa partnerriike ning äh, laia valikut erinevaid äh, sidusrühmi. Euroopa Parlament on siin mänginud olulist rolli, näiteks äh, rahastab kaheksasaja tuhande euroga pilootprojekti, et viia läbi uuring äh, või siis kaardistada vähemalt tuhat viissada juudi surnu aeda Euroopa liikmesriikides ning äh, samuti selle projekti raames äh, koostatakse parimad äh, tavad nende surnuaedade hooldamiseks ning kohalike kogukonda kaasamiseks. miks on see oluline Euroopa kultuuripärandi aasta kontekstis? Need kalmistud näitavad üles ühte, näitavad üles ühe olulise ohu meie ühises ähm, Euroopa loos. see on minu meelest põhjus, miks me peame oma kultuuripärandit säilitama, saame nii õppida minevikust ja võtta õppust meie igapäevaeluks. veel üks väga oluline algatus on äh, siis majanduskaitsealuste hoonete äh, haldamise toetamiseks, mis on erakätes. et äh, nendele hoonete tulevik oleks kestlik. oleme loonud ähm, ongi vaja mõelda selle, et milline oli meie eellaste minevik ja kuidas me saame seda pärandit äh, säilitada. lugupeetud kolleegid, on väga oluline, et kuigi peagi lõpeb pärandi äh, aasta, siis kultuuripärand oleks jätkuvalt meie poliitilises päevakorras mm, äh, eesotsas. maikuus esitan vastava ettepaneku, mis, äh, millega tunnustatakse Euroopa kultuuripärandit ja selle rolli Euroopa ühtekuuluvuse edendamiseks ning tugevate sidemete äh, hoidmisel meie partneritega üle maailma. selle oluline osa on seitsmendal detsembril esitletav kultuuripärane tegevuskava, mida siis tutvustan Viinis äh, lõppüritusel. sellest saab teekaart meie tulevaseks tööks Euroopa kultuuripärandi säilitamisel ja edendamisel. see algab tegevustest, mille Euroopa Komisjon on aasta jooksul algatanud kestlikkuse, kaitse, innovatsiooni vallas ning see hõlmab selliseid teemasid nagu äh, noorte vabatahtlik töö, kultuuripärandi juurdepääsetavustegevused, et võidelda kultuurivarade, kultuurivaradega illegaalse kaubitsemise vastu. ning samuti teadusuuringud äh, on olulisel kohal. seal tuuakse välja äh, piirkondade ja linnade oluline roll, samuti kultuuripärandiga tegelevate asutuste võrgustike äh, tähtis roll. ei ole võimalik aga poliitikaid ellu viia ilma rahastuseta, sellepärast on komisjon teinud äh, ettepaneku suurendada loova Euroopa programmi rahastu ühe koma kaheksakümne viie miljardi euroni järgmisest eelarvest. arutelud on käimas uue eelarve üle ning nagu ikka, ei ole need lihtsad. see on meie jaoks äärmiselt oluline hetk, need, kes usuvad kultuuripärandisse ja äh, tugeva äh, Euroopa loomisesse peavad ähm, seisma õlg õla kõrval ja, äh, ja veenma ähm, tugevate argumentidega. ma olen kindel, et saame sellega hakkama. suur tänu teile ja loodan, et näen teid kõiki lõppüritusel Viinis. jaa, vielen herzlichen Dank. suur tänu, lugupeetud volinik. saan tegelikult ainult nõustuda teiega, liituda teie sõnadega ja tahaksin oma poolt ka kõiki tänada. suur tänu, et nii aktiivselt osalesite sellel kahepäevasel üritusel siin Euroopa Parlamendis. aga suur tänu ka selle eest, et annate oma panuse sellesse, et Euroopa kultuuripärandi aasta avaldaks mõju ka pärast aasta kaks tuhat kaheksateist. ma olen kindel, et see oleks selle väga olulise kultuuripoliitilise algatuse kõige tähtsam tulemus Euroopa tasandil, kui me soovime või kui me suudame tõepoolest saavutada selle projekti kestlikkuse. ja sellega ma lõpetaksingi meie tänase istungi. tänan kõiki liikmesriikide parlamentide esindajad, Euroopa Parlamendi esindajad, kõiki sidusrühmade esindajad, kutsun teid kõiki üks korrus allapoole brasseriisse väikesele vastuvõtule, siis äh, saame oma arutelusid jätkata veelgi põhjalikumalt. suur tänu, et täna siin viibisite. tänan ka tõlke, kes nagu ikka on meile abiks olnud. ja lõpetuseks veel väljapääsu juures on infomaterjali, uuringud, brošüürid nüüd aga tõesti viimane lause. me teeme ka ühisfoto siinsamas ruumis, siin poodiumi ees. nii et palun teil kõigil tulla siia poodiumi juurde, siis teeme ühisfoto suur,, suur-suur tänu kõigile ja kultuurikomisjoni liikmetega kohtume juba täna pärastlõunal.